Colleagues, can I bring the meeting to order? kolleegid, alustame jälle koosolekuga. mul on rõõm tutvustada teile minister Sinkevitsust. tegemist on Leedu transpordi ja kommunikatsiooniministriga kes esindab eesistujat ning äh, esitleb meile Leedu eesistumise programmi. nii et äh, tere tulemast äh, Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjoni, härra minister. ootame tihedat koostööd teie ja teie eesistumisega järgmise kuue kuu jooksul. nüüd annangi teile sõna. Dėkoju Jums, ponia pirmininkė, gerbėmiai parlamentonariai. aitäh, härra esimees. austatud parlamendiliikmed. mul on rõõm ja au võtta vastu teie kutse ning esitleda teile Leedu eesistumise prioriteete. me oleme uhked oma riigi saavutuste üle kahekümne kolme iseseisvusaasta jooksul tunneme endal vastutuse koormat nüüd, kui me oleme võtnud üle nõukogu eesistumise, aga oleme ka täiesti veendunud, et saame selle ülesandega hakkama. et äh, teha tõhusat ning tulemustele orienteeritud tööd. järgmise kuue kuu jooksul hakkame me keskenduma konstruktiivsetele läbirääkimistele Euroopa institutsioonidega, liikmesriikidega selleks, et leida praktilisi lahendusi ning saavutada selgeid tulemusi, millest oleks kasu Euroopa kodanikele. tervitan seda head võimalust äh, varakult tutvustada teile meie eesistumise prioriteete ning arutada teiega neid olulisi küsimusi, millega tegeleb teie komisjon järgmise kuue kuu jooksul. usun ka, et äh, see kohtumine on võimalus luua alus koostööks Euroopa Parlamendi ning ministrite nõukogu vahel transpordi ja turismi valdkonnas. usaldus ning koostöö on äärmiselt olulised selleks, et Euroopa projekt oleks edukas ja ma tahaksin teile selgitada ka, miks. Euroopa Liit peaks jätkuvalt tegutsema otsustavalt hoolimata majanduskriisist ning sellest tulenevatest kriisidest. Leedu keskendub nendele meetmetele, mis edendavad majanduse kasvu, süvendavad siseturgu ning tagavad finantsstabiilsuse ning rahandus- ja majandusliidu. tahan ka öelda, et nüüd, kui me lähenemine, läheneme Euroopa Parlamendi valimistele, mis peaksid toimuma mais kaks tuhat neliteist äh, on lõppemas ka seadusandlik tsükkel. ma tean, et Leedu eesistumise ajal tahate te äh, ühele poole saada võimalikult paljude õigusloomeliste ettepanekutega, äh, ajal kui Euroopa kodanikud valmistuvad uuesti üle kinnitama teie demokraatliku mandaadi. Lissaboni leping on andnud Euroopa Parlamendile uusi pädevusi ning eesõigusi ning me peame kohanema selle uue olukorraga. see on ka põhjus, miks kõik Euroopa Liidu institutsioonid vaadates, milline on uus reaalsus, peavad samal ajal tagama, et nende tegevused ning arutelud panustavad sellesse, et Euroopa Liit üldiselt sujuvalt funktsioneeriks. Euroopa inimesed vaatavad meid, nad mõistavad meie üle kohut ning nad ootavad tulemusi. ja meie peame need tulemused tooma. kõige rohkem äh, tahab Leedu eesistuja olla tulemustele suunatud. me teame, et meid hinnatakse meie tõhususe järgi. ja see tähendab seda, et äh, sügavuti minev ning tõhus äh, koostöö Euroopa Parlamendiga on kogu meie tegevuse südames. see on ka põhjus, miks minu kolleegid ja mina ajal, kui me valmistusime ette eesistumiseks, pidasime kõige olulisemaks äh, häid ja sõbralikke suhteid teiega. Need arvamuste vahetused on olnud kasulikud ning nauditavad, meil on olnud võimalus äh, luua kontaktid ning äh, lähemalt vaadata, milline on parlamendi perspektiiv ning valmistuda ette ühiseks tööks esimesest päevast alates. usun ka, et meie koostöö süveneb selle aasta jäänud kuude jooksul tahan tänada ka meie Iiri eelkäijaid eesistujatena. härra Leo Varadkar ja tema meeskond on olnud suurepärased kolleegid, nende eesistumine äh, seega on kaasas käinud äh, suurepärased saavutused ja nad on kindlasti lati meie jaoks üsna kõrgele seadnud. kõik minu kahtlused selle koha pealt, millised peaksid olema Leedu prioriteedid transpordisektoris eesistumise ajal, Äh, on saanud lahendatud pärast äh, minu kohtumist teiega, härra esimees. Teie ja teie äh, kolleegid siin komisjonis esindavad suurt teadmiste ning kogemuste hulka Euroopa Liidu transpordi küsimustes. meie kohtumine oli äärmiselt kasulik, tegemist oli võimalusega teada saada, millised on teie mõtted ning mured. väljendan lootust, et need otsekohesed äh, arvamuste vahetused jätkuvad samasuguses positiivses vaimus. Iiri eesistumise saavutuste hulgas, äh, mille tõi välja härra Leo Varkar, pöördudes komisjoni poole eelmisel kuul, äh, oli, oli resolutsioon äh, TNT suunitluste osas ning Euroopa ühendamise rahastu määrus koos härra Varadkariga olete te kahekesi saanud hakkama suurepärase tööga, tagades, et need kaks ettepanekut on jõustunud nii hästi. meie eesistumise peamiseks eesmärgiks on saavutada usaldusväärne kasvav avatud Euroopa ja seetõttu oleme me otsustanud eriti just keskenduda uute tehnoloogiate arendamisele, keskkonnasõbraliku, sõbralikele infrastruktuurivõrgustikele ning ka ühtsele Euroopa transpordialale, Äh, liiklus ning äh, sõidukite ohutus on meie jaoks oluline teema ning Euroopa Liidu transpordivõrgustike ning kolmandate riikide koostoimevõime. arutan neid küsimusi nüüd täpsemalt. tahame vastu võtta üldise lähenemise direktiivile alternatiivsete kütuste infrastruktuuri koha pealt. me tahame vähendada sõltuvust naftast ning äh, luua puhtama keskkonna, samas suurendades Euroopa majanduse konkurentsivõimet tahame ka saavutada kokkulepet ühtse lähenemise osas Euroopa globaalse sate-, satelliidinavigatsioonisüsteemi agentuuri äh, koha pealt, et äh, satelliit, satelliitnavigatsioonisüsteemid äh, Euroopas oleksid turvalised. neljas raudteetranspordipakett on maatranspordi küsimuses suure tähtsusega. eesmärgiks on parandada raudteesektori tõhusust ning konkurentsivõimet ja see saab panustada märkimisväärselt ühtse Euroopa transpordiala arendamisse. seega jätkame diskussioone paketi tehnilise osa üle ning tahame leida üldise lähenemise raudtee ohutuspaketile. tahame saavutada progressi ka Euroopa Raudteeameti määruse küsimuses ning äh, selleks korraldame seminari koos äh, Euroopa Raudteeettevõtete Ühendusega täna. eesmärgiks on vaadata, millised on väljavaated rahvusvahelise raudteetranspordi valdkonnas. härra Siile on otsustanud sellest osa võtta ning julgustan ka teisi selle komisjoni liikmeid meiega liituma. tulles nüüd äh, tehnokontrolli paketi juurde eh, tahaksin öelda, et eh, väljavaated eh, meil omavahel teha koostööd, saavutada kokkulepe selle paketi osas on väga head. olen, ootan koostööd teie raportööridega siin, härra Kuhn, proua Senhalova ja proua Savisaar Toomast. nõukogu on formuleerinud oma seisukohad kõigi kolme ettepaneku osas ning eh, eelmisel nädalal võttis parlament eh, vastu oma positsiooni. kokkulepe selleks, et eh, perioodiliselt tehnokontroll läbi viia teeäärsete kontrollide osas kommertssõidukite puhul ning registreerimisdokumentide koha pealt, need on oluline samm selleks, et saavutada ühtsed ohutusstandardid Euroopa maanteetranspordisüsteemis. nüüd lennundus, siin tahame minna edasi nõukogus ettepanekutega, mis parandaksid reisijate õigusi, saada informatsiooni, abi reisimise ajal ning korralikult kompenseeritud siis, kui on venitused, lennud on ära jäänud või nad ei ole saanud lennukisse. tahame saavutada nõukogus selle koha pealt kokkuleppe detsembriks. hea meelega oleme valmis alustama diskussioone parlamendiga nendes küsimustes, kuigi peamised debatid selle tausta üle toimuvad Kreeka eesistumise ajal. tahaksime alustada läbirääkimisi teiega tsiviillennunduses juhtumitest teavitamise üle. tahame teha koostööd raportööri proua De Verakiga. oleme teadlikud sellest, kuivõrd oluline on see ettepanek sest äh, niimoodi peaks paranema äh, ohutus. ma palun, et minu äh, ministritest kolleegid võtaksid vastu nõukogu otsuse. nõukogu alustab ka diskussioone ühtse Euroopa taeva kaks pluss paketi üle. tahan ka teile öelda, et kuueteistkümnendal septembril toimub Vilniuses ministrid, transpordiministrite mitteametlik nõukogu, kus tahan arutada Ühtse Euroopa taeva algatust. härra Siim Kallas, komisjoni asepresident, on samuti lubanud sinna tulla ning ma loodan tervitada seal ka äh, majandus-sotsiaalkomitee äh, raportööri selles küsimuses, härra Jacek Ravtšikut seal äh, ja ma palun ka, et teie ja komisjoni liikmed äh, osaleksid sellel sündmusel. meretranspordisektoris äh, tahame saavutada üld, nõukogu üldist lähenemist määrusele äh, mitmeaastase rahastamise kohta. Euroopa mereohutus, selleks, et Euroopa Mereohutusagentuur oleks valmis reageerima äh, Äh, saastele, mis tuleb äh, nafta ja gaasi äh, pumpamisest. me tahame saavutada kokkuleppe oktoobri ülemkoguks ning alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga nii kiiresti kui võimalik. härra Taylori abiga on võimalik saavutada kokkulepe ameti jätkuvaks tegevuseks, katkestamata tegevuseks aastaks kaks tuhat neliteist kavatseme alustada läbirääkimisi teiega ka direktiivi üle, mis puudutab eh, laevavarustust. eesmärgiks oleks saavutada korralikult eh, funktsioneeriv siseturg laevavarustuse valdkonnas, et eh, ohutus merel oleks kõrgetasemeline ning saaste oleks ennetatud. ootame koostööd Äh, ja diskussioone teie raportööri härra Rikeega siin küsimuses. eesmärk on minna edasi ka selle määrusega, mis puudutab raamistikku äh, turu ligipääsuks äh, sadamateenuste ning läbi, sadamate läbipaistva tegevuse osas, et üha suurenevaid kaubavoogusid paremini hallata üheksandal oktoobril toimub Leedus äh, idapartnerlus transpordiministrite tippkohtumine selleks, et panustada Open Europe algatusse ning parandada Euroopa Liidu ja kolmandate riikide transpordivõrgustike koostalitust. see kohtumine on võimaluseks arutada Euroopa Liidu infrastruktuuri võrgustike seotust kuue naaberriigi omadega. eesmärgiks on määratleda neid struktuuri Äh, projekte, millel on kõige suurem liha, lisaväärtus ning äh, mis taot-, vajavad ka rahvusvaheliste äh, finantsinstitutsioonide toetust. ja selle tulemused avaldatakse idapartnerlus tippkohtumisel, mis toimub selle aasta novembris. esitlen teile ka meie prioriteete turismisektoris. pean ütlema, et vastutus selles sektoris on minu kolleegi äh, Äh, majandusministri töövaldkond. aga olen valmis tema nimel rääkima. turism on oluliseks osaks majandusest, see toetab äh, tööhõivet ning edendab ettevõtlust. Leedu on üks äh, juhtivaid Euroopa Liidu riike, mis puudutab kasvavaid turismivoogusid ja sel põhjusel et keskendume me turismivõimaluste edendamise ning sellele, kuidas saada suuremaid turismivooge Euroopasse seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal oktoobril korraldame koos Euroopa Komisjoniga Vilniuses äh, kaheteistkümnenda Euroopa turismifoorumi, mille pealkirjaks on turism kui majanduskasvu faktor, äh, majanduskasvu sotsiaalmuudatuste ning heaolu faktor. see foorum keskendub võimalikele koostöövõimalustele, väljakutsetele ning äh, võimalustele selles sektoris, ja räägib ka turismi ärimaksustamisest. Läänemere piirkonna turismiassotsiatsioonid kavatsevad sellel foorumil allkirjastada ÜRO Maailma Turismiorganisatsiooni ülemaailmse eetikakoodeksi. me loodame, et foorumil toimuvad diskussioonid toovad endaga kaasa innovatiivsed uued ettepanekud selle kohta, kuidas tagada, et meie kontinent jääks atraktiivseks turismi sihtmärgiks. meil on hea meel, et te, härra esimees, olete otsustanud sellel foorumil osaleda ja tervitame teid meie riigis. järgmise kuue kuu jooksul tahame me näidata, et äh, võime olla tõhusad meie kokkupuutetes teie parlamendiga ning suhelda aktiivselt ning konstruktiivselt selleks, et leida äh, kaasavaid tasakaalustatud lahendusi. me teame, et Euroopa äh, ehitamise edu sõltub äh, mitteametlikest dialoogidest nõukogu parlamendi vahel ning ka ametlikest kokkupuudetest nende kahe institutsiooni vahel. ja oma eesistumise ajal äh, Leedu tahab kindlasti jätkuvalt arendada seda institutsioonide vahelist äh, austust ning koostööd, mis on ja ootame koostööd teiega, suur aitäh tähelepanu eest, olen valmis kuulama teie küsimusi. Well as... aitäh, härra minister. koordinaatorite kõrval on kõne, kõne, äh, kõnelejate, veel kolm kõnelejat. kas keegi soovib veel sõna uh,? Mr Ujias. Fidanza, Benyon. Yeah, it'd be easier to ask who didn't want to speak. lihtsam oleks küsida, kes ei soovi sõna. koordinaatorid kõigepealt. härra Koltšek, teie kaasa arvatud. Coons, Stenelov, Mr Ujas, Mr Fidanza, Mr Benyon, okei okay?? Can I work on that basis? kas võib selle nimekirja põhjal edasi töötada? kolm minutit koordinaatoritele, kaks minutit teistele. olgu, härra Kross kõigepealt, kolm minutit. jaa, vielen dank. suur tänu, esimees. suur tänu äh, nõukogule vabandust, et äh, ma hiljem jõudsin, aga minu assistendid panin, äh, panid kirja teie ettepanekud. igal juhul soovin teile palju edu. see on teie jaoks esimene eesistumine väga põneval ajal. kindlasti toob see teiega, teile kaasa palju lisandväärtust ja saab olema huvitav. parlamendi jaoks on väga olulised kolm aspekti kõigepealt õigusaktide rakendamine, siinkohal äh, on parlament arvamusel, et tihtipeale nõukogu ei äh, panusta just äh, piisavalt tugevalt rakendamisele ja ka ühtse Euroopa taevaga seoses me peame välja tulema uute ettepanekutega. nii et me peaksime kindlasti toonitama ja seda ma ütlen ka Rahvapartei nimel, et äh, me ei soovi menetlusi kus me komisjoniga võtame otsused vastu ja siis liikmesriigid ei rakenda neid otsuseid, me peame olema usaldusväärsed ja me ei taha oma tööd pidevalt üle korrata. kui rääkida neljandast raudteepaketist, siis seal on ka mitmeid äh, teemasid, äh, kus me juba pikka aega ootame edasisi arenguid. loodetavasti liiguvad asjad edasi koostalitlusvõimega seoses, aga te ju peate ka nõukogu poolt äh, paneme rõhku sellele, et äh, säiliks äh, pakett tervikuna, me ei tohi val-, valida välja kergemaid palasid või lahendusi. väga oluline on see, et maanteetranspordi osas te liiguksite edasi kolme raporti paketiga, ohutus, tehnoülevaatus, kontroll, need on meie jaoks väga tähtsad teemad, samuti reisijate õigused. ja mul on eriline soov veel ja ma arvan, et me ei ole ainus fraktsioon, kes tahavad sellise palve sõnastada. me oleme pärast pikki arutelusid sulunud, surunud läbi lennutranspordipaketi me andsime läbirääkimisteks mandaadi. me räägime siin äh, mürast, äh, maapealsest äh, käitlusest äh, ja lennuaegadest. ja me ei peaks põrkuma tagasi selle ees, et teema on keeruline, me ei tohi seda lihtsalt seisma jätta, me oleme ületanud väga palju takistusi, et niigi kaugele jõuda, nii et kindlasti me peaksime ka lennunduspaketiga edasi liikuma ja igal juhul äh, võite meile loota äh, seadusandluse edasiarendamise. Elka Traui, palun järgmisena. Eh, suur tänu, härra esimees. suur tänu, härra minister, teie sissejuhatuse eest. oma fraktsiooni nimel soovin ma teile edu järgmisteks kuudeks. loomulikult on see teil esimest korda olla nõukogu eesistuja ja sellega kaasneb suur vastutus. Leedu eesistumisaeg saab olema viimane tõeline eesistumisaeg, mille jooksul on võimalik erinevad suured paketid vastu võtta. ja seda ennem valimisi, mis hakkavad siis järgmisel aastal õigusloomelist protsessi veidikene häirima kuulasin teie tegevuskava huviga, see sisaldas mitmeid meie jaoks huvitavaid aspekte. meeldiv oli kuulda, et esimesed mitteametlikud arutelud on juba toimunud. väga meeldiv, et te nii kiiresti kohe tööle hakkasite. ja loodetavasti lähikuudel suudame me mõningates asjades juba kokku leppida üks asi, mis väga rahulduspakkuv võib-olla ei ole, on see äh, olukord, milles on mitmed äh, algatused lennunduse valdkonnas. näiteks lennureisiturg. aastaid tagasi võtsime me õigusaktid juba vastu parlamendi ja nõukogu poolt, suurendamaks tõhusust sellel turul ning ma tõesti palun teilt, et te üritaksite selles küsimuses edasi liikuda. et kasu saaksid mitte ainult tööstus, vaid ka reisijad ja keskkond. lennunduspaketi puhul ma ei mõista, miks ei ole teie prioriteetide reas ülevalpool. nõukogu ja parlament on valmis, mõlemad oma, on oma seisukohad välja töötanud, ehk siis istugem nüüd laua taha ja äh, leidkem kompromiss. raudteepaketi kohta härra Kross juba rääkis. me võtame arvesse asjaolu, et teatud progressi on ikkagi saavutatud, eriti tehniliste aspektide puhul. parlament käsitleb paketi tervikuna. loodetavasti suudame me pidada tõhusaid arutelusid selles küsimuses. lõpetuseks turism seda ei tohiks alahinnata majandussektorina. kõik, kes selles sektoris tegutsevad, teavad, et see on oluline, seda ei tohiks unustada, võttes arvesse, kui tähtis ta majanduslikult on. sest seal sektoris töötab väga palju inimesi. suur tänu ja edu teile! proua Maisner liberaalide nimel. tänan, eesistuja ja suur tänu ministrile, siin ma olen suur tänu oma programmi tutvustuse eest, see on tõesti väga ambitsioonikas ja teil on täiesti õigus. see on teie jaoks esimene kord olla eesistuja ja te olete silmitsi suurte väljakutsetega, eriti just äh, seetõttu, et mandaadi aja lõpus peate te paljud õigusloome ettepanekud läbi võtma. Teile on palju äh, teemasid nii-öelda pärandatud ja väga olulised paketid on praegu laual Te mainisite alternatiivseid äh, kütuseid, see on loomulikult väga oluline teema, kui me räägime Euroopa ühendamise rahastust ja üle-euroopalistest võrgustikest. me soovime loomulikult muuta transpordi keskkonnasõbralikumaks ja samas üles ehitada suuri transpordivõrgustikke. mina olen pärit Saksamaalt, meil on äh, Läänemere rannik ähm, ja seetõttu on ka kogu Läänemerd puudutav taristu meie jaoks oluline teema, mis puudutab raudteepaketti, siis siin äh, ei ole enam palju lisada, seda me parasjagu arutame, see on väga keeruline teema. maanteepakett äh, on samuti väga tähtis äh, kogu Euroopa jaoks. mis puudutab lennundust, kahjuks ma pean äh, kordama üle seda, mida on öeldud äh,, ühtne Euroopa taevas on tähtis ja muud, aga ka lennujaamade pakett äh, on meie jaoks äh, oluline. ma saan aru, et teie ei asu vaimustusega selle kallal, aga me ei saa sellest üle ega ümber. me ei soovi, et see vajuks äh, unustusse, me oleme selle kallal väga kaua töötanud ja lennujaama pakett peaks kaasa tooma kindlasti parendusi kogu lennutransporti mis puudutab äh, sadamaid, siis äh, EMSA rahastamine on loomulikult äh, oluline, see on suur teema ja mitte väga vastuoluline. laevade varustusest me rääkisime täna, võtsime raporti vastu sadamateenuste juurde me alles jõuame ma vastutan äh, ise integreeritud äh, rannikuhalduse ja merealase planeerimise eest ja ma tean, et äh, iirlased on korraldanud juba palju kohtumisi nendel teemadel ja kindlasti te peaksite jätkama sealt, kus iirlased on pooleli jäänud. Te olete rõhunud majanduskasvule ja tööhõivele ja kindlasti on merendusvaldkond äh, perspektiivikas tööhõive mõttes. igal juhul ma jään ära ootama koostööd teiega, eriti kui ma oma raporti valmis saan. palju õnne teile ja head koostööd! For the Greens, Mr Kramer, three minutes, Michael. jaa. roheliste nimel härra Kramer, kolm minutit, palun. härra esimees äh, eesistuja, suur tänu teiepoolse sissejuhatuse eest. soovin teile ka kõike head oma fraktsiooni roheliste nimel ja teie isiklikult, äh, teie riik äh, nüüd äh, võtavad esimest korda üle eesistumise. kui te oleksite kakskümmend viis aastat tagasi seda ette ennustanud, siis poleks keegi seda uskunud. aga nüüd teemade juurde. ühtne Euroopa taevas, seal ei ole enam vaja läbi rääkida, see on juba seadus, see oleks siit pidanud jõustuma eelmise aasta oktoobris, aga liikmesriigid rikuvad kokkulepet, nad rikuvad seadusi, mis nad ise on vastu võtnud ja te ei tohi seda lubada. meil on äh, siin äh, olukord, kus kõik võidavad, meil oleks vähem personali, vähem CO2 heiteid ja oleks äh, lühemad marsruudid ja nõukogu on ainukene, kes seda blokeerib Te peaksite kindlasti rõhuma, et äh, nõukogu peaks kinni otsustatust, me oleme ju ometi õigusriik siin. seda esiteks. nüüd teiseks, mind äh, valiti kaks tuhat neli Euroopa Parlamenti, kaks tuhat kolm ma tegin äh, rongireisi Berliinist Tallinnasse. üheksa korda pidin ümber istuma, kuusteist korda rong peatus, Läti-Eesti piiri ületasin jalgsi ja siis põhimõtteliselt enne sõda ähm, auruvedur sõitis selle maa läbi kahekümne seitsme tunniga, nii et me oleme põhimõtteliselt sellel tasemel ja seetõttu ma jõuangi Rail Baltica juurde ja kohe, kui mind valiti, siis ma hakkasin panustama sellele, et üks Ida-Euroopa projekt tuleks ka kuue prioriteetse projekti äh, hulka ja selleks oli Rail Baltic loomulikult äh, meil on siin erinev äh, rööpmelaius ja nii edasi ja kõigest sellest lähtuvalt küsimus teile. me ei ole edasi liikunud ja ma olen kuulnud, et äh, teie riik, ma ei tea, kas teie isiklikult või teie riik blokeerib Rail Balticut kolm äh, Balti riiki ja Poola peavad selles osas ühtsed olema, nad peavad sama soovima. meie siin komisjonis ei soovi, et Balti riigid oleksid isolatsioonis, nii nagu nad praegu on. ja ma olen äh, kuulnud, et reisijate kaubavedu äh, Läti ja Leedu vahel on praegu võimalik nii et äh, kindlasti peaksite teie eesistujana seda teemat edendama nii äh, liidu kui ka oma riigi huvides. tänan. härra Ziile, kolm minutit. aitäh, Brian. tahaksin ka ministrit siin tervitada ning edu teile eesistumise, eesistumise ajaks. see ei puuduta ainult Leedut, vaid te olete esimene Balti riik, mis on eesistuja lätlase, eesistuja lätlasena soovime teile edu. keskenduksin neljandale raudteepaketile lühidalt. Te mainisite juba seda, et te soovite ohutusdirektiivi vastu võtta teie eesistumise ajal nõukogus ähm,. ning samuti tegelete Euroopa Raudteeametiga. kas te ähm, näete Euroopa Raudteeameti puhul ka mingisugust kiiremat edasiliikumist, kas te suudate edasi minna oma eesistumise ajal mõlema äh, dokumendiga, siis me ennem oma mandaati lõppu suudaksime päris kaugele jõuda tehniliste aspektidega. siin kojas oleme me alati toetanud seda lähenemist, et transpordiprojektid aitavad ühendada paremini eh, Euroopa Liidu liikmesriike. Balti riikide jaoks on eh, Rail Baltica olnud varem väga oluline prioriteet, nüüd on <clears throat> see jällegi prioriteet ka Euroopa ühendamisrahastu raames. me paneme ju kuni kaheksakümne viie protsendi Äh, ulatuses äh, nendesse projektidesse ühtekuuluvusfondidest äh, Euroopa maksumaksjate raha, seega Euroopa Liit peab olema edukate projektide puhul päris palju kaasatud, seetõttu Balti riikide peaministrid leppisid kokku, et luuakse ühisettevõte selle projektiga edasiminekuks. praegusel hetkel, nii palju kui mina tean, on teie lähenemine teistsugune, te soovite keskenduda majandushuvi rühmade põhisele lähenemisele praegusel hetkel suured piiriülesed transpordiprojektid on näidanud, et selline lähenemine on ainult alg, algfaasis edukas, selline majandushuvirühmadel põhinev. hilisemas faasis on parem, kui riigid moodustavad ühisettevõtte. eriti just Balti riikide puhul, sest meil on ju kogemusi sellest, et meie raudteeettevõtted teevad väga head koostööd Vene raudteeettevõtetega seetõttu nad ei ole huvitatud väga äh, sellest äh, kitsamast rööplaiusest. Äh, näiteks Läti raudteeettevõtted on väga rahul, et me ei ole kaasatud praegu Rail Balticusse. kes siis peaks välja töötama seda projekti, kui mitte uus ühisettevõte, see on minu küsimus, minu arvates on nii võimalik selle projektiga edasi minna ma sooviksin väga, et teie oma eesistumise ajal sellele küsimusele ka keskenduksite. suur tänu, Roberts. kuue nimel härra Koltšek, kolm minutit. väga meeldiv, et minagi siia arutelu kaasatud olen. Te olete alati kaasatud. Well, uh, tak já budu pokračovat česky, omlouvám se eh, těm, kteří si sundali. Räägin tšehhi keeles, palun pange oma kõrvaklapid pähe härra minister, mul on paar kommentaari. oma sõnavõtu lõpus mainisite te turismisektori äh, arendamist. tuleb tunnistada, et teie riigist ma eriti palju ei tea turismi plaanis. mida te arvate äh, sisemaa transpordist, mitte ainult siseveeteede äh, transpordist, ja, ja seda just äh, tra-, turismi valguses, mõningatele riikidele oleks äh, üsna huvitav arendada ka siseveeteede projekte just turismi aspekti silmas pidades. veel üks küsimus meretranspordi kohta kas te kujutate ette, et äh, võiks toimuda mingisugused kiiremad arengud ka Ähm, avamere nafta ja äh, gaasirajatistega, sest äh, nendest tuleneb tõsine keskkonnareostus. kolmas küsimus puudutab lennunduspaketti. minu arvates oleme me oma tööga juba lõppfaasi jõudnud, aga näiteks maapealne teenindamine, see teema on endiselt veel väga keeruline, ähm, teenusajad näiteks äh, veokid seal, samuti on mürareostus suur probleem. samuti on mul kommentaar maanteetranspordi kohta. me räägime siin TEN-T koridoridest ja nii edasi, aga sageli me unustame ähm, autojuhtide koolituse, see on minu arvates väga oluline liiklusohutuse valdkonnas. kas teil on kavas mingisuguseid projekte? ka autojuhtide koolituse jaoks kõikides kategooriates. samuti tahaksin mainida üks, üks, kaks projekti, seda e-kooli projekti. oluline on ka neljas raudteepakett. Mm, ootan väga, milline on teie lähenemine seal. palju edu teile! olgu, järgmised üksikkõnelejad, härra Pahh kõigepealt, kaks minutit. ja, suur tänu, esimees. härra minister. ka mina tahan soovida teile eesistumise ajaks palju edu, eriti arvestades, kuivõrd ambitsioonikas on teie programm, kui ambitsioonikad on eesmärgid. Te rääkisite koostööst parlamendiga ja see on kindlasti tervitatav lähenemine. piirdun siin kahe-kolme punktiga, kolleegid juba mainisid raudteepaketti. siinkohal tahaksin teilt äh, küsida, kas te üritate siin äh, tööga laialdasemalt edasi liikuda või keskendute ainult tehnilistele aspektidele. sotsiaalkomisjonis äh, tegelen ma töötingimuste küsimusega ja ma arvan, et siinkohal me peaksime tegema tihedat äh, koostööd, sest äh, sotsiaalaspektid äh, mängivad raudteepaketis ka väga olulist rolli. mis puudutab reisijate õigusi, siis mul on hea meel, et need on teie prioriteetide nimekirjas. ma tean, et teil on olnud juba kokkusaamisi, läbirääkimisi ka ehk äh, saaksite mulle anda vihje selle kohta, mida konkreetset äh, soovite teha. räägiti ka koostalitlusvõimest erinevate transpordikandjate vahel. ma arvan, et äh, see hakkab tulevikus järjest olulisemat rolli mängima. suur tänu, proua Savisaar, kaks minutit, palun. härra esimees, suur tänu ka härra ministrile selle ülevaate eest ja, ja soovin oma sõsarriigile tõepoolest edu eesistumise ajaks. jah, tõepoolest nii ma arvan, et me oleme kolm Balti riiki, oleme sõsarriigid ja kui me nii mõtlesime, siis me olime ka edukad kakskümmend aastat tagasi ma ei hakka kordama üle kõiki neid neid mõtteid mida koordinaatorid on rääkinud nii et ma lähen kohe asja juurde. tõepoolest ma kuulasin tähelepanelikult ja lootsin kuulata kahte sõna mis on nii teile kui leedulasele ja mulle kui eestlasele väga südamelähedased ja millega me siin saalis oleme no vähemalt vii- neli aastat intensiivselt tegutsenud. jah muidugi räägin mina ka rail rail balticust ja te ju mõistate et see ei ole ainult kolme balti riigi projekt et see on tõepoolest üks osa ühest suurest üleeuroopalisest transpordikoridorist nimelt baltic adriatic transpordikoridori osast ja ja te ju mäletate ja teate kindlasti ka seda et tõepoolest paar kuud tagasi kolm balti riigi valitsusjuhti olid saavutanud kokkuleppe selle ühisettevõtte loomiseks ühisettevõtte loomiseks mis tegelikult peaks esitama selle projekti ja olema ka selle projekti rail baltica projekti projekti omanik aga äh, nüüd me nüüd oleme saanud teatavaks et leedu valitsus ja kahjuks ka te isiklikult olete asunud seda projekti pidurdama ja sellega seoses panete ka ohtu kogu järgmises finantsperioodis selle selle projekti finantseerimise. ja nüüd ma küsingi teilt väga konkreetselt millest selline meelemuutus ja mida peaks üldse tegema siis selleks et leedu enam ei pidurdaks seda projekti ja me saaksime selle suurepärase projektiga edasi minna? suur tänu! suur tänu, äh, proua Senelova, kaks minutit, palun. Äh, härra esimees, auväärne minister. tere tulemast siia komisjoni. mina olen ühe ähm, ähm, maanteeohutuse paketi Äh, raporti raportöör. ma väga hindan seda teie proaktiivset lähin-, lähenemist äh, leedulaste poolt, ma ootan teilt tõesti tihedat koostööd ning loodetavasti saame me kiiresti liikuda järgmise poole aasta jooksul kokkuleppe suunas. aga kõigepealt peame me silmas pidama ju liiklusohutust ning keskkonnakaitset. samuti ühtse transpordiala, ala loomist, mis peaks olema ka osa sellest õigustikust, aga mul, mu küsimus on natukene teistsugune. see on samuti seotud maanteeohutusega. eelmisel nädalal Strasbourgis võttis parlament vastu resolutsiooni, strateegia kohta, millega vähendataks tõsiste vigastuste hulka Euroopa maanteedel. üks kasulik aspekt siin oleks ka see e-call süsteem. niisiis, kas võib oodata, et te kahe tuhande viieteist, viieteistkümnendast aastast juurutatakse see üle Euroopa? suur tänu, esimees, ütleb härra Kuhn palju äh, õnne Leedule esimese eesistumise puhul. ma usun, et äh, me saame edasi liikuda lennunduspaketiga, sadamaspaketiga ja tehnootuspaketiga, mis ei ole niivõrd äh, keeruline. ma usun, et me oleme arendanud viimase paketiga seoses välja hea strateegia, kuidas edasi liikuda, kui me räägime siin äh, tehnoülevaatusest äh, ja teeäärsetest kontrollidest ja muust. Leedu ei ole mitte ainult äh, raudteeriik, vaid ka meremeeste riik. ja ma tervitan seetõttu, et äh, ka laevavarustusstandardimine ja muud ohutusega seotud teemad on teil päevakorral, mis on tihedalt äh, seotud ka Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooniga. satelliidinavigatsioonisüsteem äh, Galileo, mis peaks äh, praktikas rakenduma, puudutab ka otseselt mereohutust, eriti kui me räägime Läänemerest, kus liiklus on väga tihe. seetõttu on ääretult oluline navigatsioonisüsteemi abil parandada ohutust äh, Leedul on äh, traditsioonilised laevaliinid äh, Klaipedast ja Palangast äh, Saksamaale, äh, mis on ka meie jaoks väga tähtsad ja ma loodan head koostööd teiega suur tänu, härra Ugias, kaks minutit, palun. Grazie, president, benvenuto, ministro. tänan, esimees. tere tulemast, härra minister. soovin teile kõike head teie tööks ja ütlen ausalt, et ma sugugi ei kadesta teid, sellepärast et äh, kõik teie asemel äh, rohkemal või vähemal määral väriseks natuke Teil on niivõrd palju teemasid, mis tuleb niivõrd lühikese aja jooksul läbi võtta ja kuidagi lõpule viia. ma ei hakka siin lisateemasid mainima, kolleegid on juba põhilist ähm, käsitlenud. aga tulen tagasi selle juurde, mida on juba mainitud. kõigepealt äh, lennujaama pakett. me oleme töötanud selle teemaga kaua oleme võtnud vastu otsuse täiskogul ja kui roteeruv eesistuja üritab osasid aspekte eelisjärjekorras käsitleda, siis teisalt on oluline tagada ka sidusus. me ei soovi katkestada tööd, mis on varsti lõpule jõudmas kui te ei äh, plaani selle teemaga lõpule jõuda oma eesistumise ajal, kas teil on vähemalt olemas äh, konkreetne ajaplaan? edasi turismist. aastaid me räägime sellest, kuivõrd oluline see on majanduse arengule. turism on tõesti midagi sellist, äh, millest saavad kasu kõik liikmesriigid kõikidel on võimalik turismi kaudu parandada oma rasket majanduslikku olukorda ja see ei ole tegelikult nüüd küsimus, vaid äh, ma tahan teid äh, üles kutsuda panustama rohkem ka turismile. ärge jätke seda vaeslapse rolli. härra Vidansa, palun suur tänu, tere tulemast, härra minister. keskendun mõningatele vähestele aspektidele. ma usun, et me peame jätkama kindlasti lennujaama paketiga. me oleme alati rõhunud sidususele, meil on kolm määrust ja me peame neid käsitlema paketina Nendest kolmest tuleb kokku teha üks komplekt ja me peame edasi liikuma ka kolm, kolmanda ettepanekuga ja liitun siinkohal oma eelkõnelejaga. Te ei tohi seda teemat lihtsalt kuskile laokile jätta. positiivsena täheldasin, et teil on prioriteedid paika pandud ja et nende prioriteetide hulka kuulub taristu areng, alternatiivsed ähm, kütused, see on loomulikult äh, väga suur ambitsioon. uued äh, sätted selles valdkonnas on äh, peagi jõustumas, mis puudutavad otseselt ka rahastamist. me elame ju ajal, kus riigikassad on tühjad ja seetõttu on finantsküsimused eriti teravaks teemaks. tööstust huvitavad loomulikult äh, ka standardid ja normid. edasi turismist. Te rääkisite turismifoorumist, mis toimub oktoobris, see on loomulikult väga positiivne, aga see foorum ei peaks olema lihtsalt äh, arvamuste vahetamise koht, mis on niikuinii äh, kõik sarnased arvamused ju, vaid me peame olema innovatiivsed ja saatma välja selge sõnumi, et tulevikus oleks võimalik selles valdkonnas edu saavutada. härra Benjan, palun. tere tulemast, härra minister. tervitan teie esialgseid äh, märkusi ja loodan, et meil õnnestub äh, üheskoos edasi liikuda neljanda raudteepaketiga ja luua raudtee siseturg. kinnitan teile, mina olen tehniliste küsimuste raportöör muide, et meie siin teeme kõik omalt poolt äh, selleks, et me ei jääks ajaplaanist äh, maha. teeme tihedat koostööd poliitiliste fraktsioonide vahel, et jõuda kiiresti kokkuleppele Teie poolt soovime me, et te toetaksite seda paketti ja ei laseks sellel läbi kukkuda. me saame aru äh, Balti riikide eriolukorrast, ka meil Ühendkuningriigis on eriolukord ja me ei tohi äh, lubada siin äh, läbikukkumist nii tehnilises mõttes kui ka turu avamise mõttes kui meil on äh, kahekiiruseline edasiliikumine, siis äh, võib tekkida olukord, et tehnilistes küsimustes on kokku lepitud, aga rongid ikkagi üle piiride sõita ei saa, sellepärast et äh, selles osas kokkuleppeid ei ole ja meil siiski tegelikult siseturgu ei ole. kolleegid mainisid ka ühtset Euroopa taevast ja kuivõrd me oleme maha jäänud rakendamisega. meil on niivõrd palju võita, kui ühtne Euroopa taevas rakenduks, nii et suruge ka seda teemat edasi. ja mis puudutab nüüd turismi, siis tuleb rõhuda kultuuriturismile, päranditurismile, me peame turustama Euroopat tervikuna kogu maailmale, me konkureerime siin Hiina ja Indiaga, me peaksime Euroopat kui kaubamärki paremini ka nendele turgudele müüma härra Kumutsakos, kaks minutit, palun. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση που δώσατε στην Επιτροπή μας. Tänan, äh, soovin äh, teid tänada sissejuhatava kõne eest, äh, kus te rääkisite oma prioriteetidest ja eesmärkidest. loomulikult äh, on teie valdkond Euroopa majandusarengu jaoks väga oluline. mina tahaksin keskenduda nüüd ühele valdkonnale. nagu te teate, siis äh, komisjon tegi paar nädalat tagasi uue sadamapoliitika paketi ettepaneku. see on ääretult äh, oluline valdkond, äh, kui me räägime majanduskasvust, tööhõivest ja konkurentsivõimest. minevikus äh, on meil selliste poliitikatega olnud erinevaid kogemusi, nagu te arvatavasti ka teate ja me ei ole jõudnud mingisugustele headele tulemustele, olgugi et on kõvasti pingutatud. ma tahaksin äh, siinkohal äh, küsida, et kuidas te üldiselt suhtute sellesse komisjoni uude ettepanekusse ja kuidas te plaanite käsitleda seda äh, niivõrd äh, olulist äh, teemat. tänan. For me just briefly uh,, minister, I wish you. aitäh. ütlen ka paar sõna, soovin teile edu eesistumises. ilmselt nagu te kuulsite, siis on siin läbivad teemad, mis korduvalt üles tõusevad. neljas raudteepakett ja siin on äh, liikmed, kes äh, väga tahavad tõsiselt tegeleda sellega, et see kaust äh, jõuaks edasi enne parlamendi ametiaja lõppu Rail Baltica, kus ilmselgelt on teatud mure seoses teie oma riikliku seisukohaga. aga see on ka osa meie võrgustikealasest tööst ja siis on loomulikult lennujaamade paketi küsimus, me kõik teame, et lennujaamade paketi probleem on see ajalooline probleem, mis on Ühendkuningriigil, eh, Hispaanial, Gibraltari lennujaamaga. aga meie ütleme, et eh, jätke see Gibraltar nüüd kõrvale ja jätkame ülejäänud osaga. ja need, kes on eh, kõrgematel palgatasemetel kui teie või mina, on need, kes lahendavad selle Gibraltari küsimuse Hispaania ja Ühendkuningriigi vahel. me ei saa lubada seda, et Gibraltari küsimus hoiab tagasi kogu lennujaama paketiga edasiminemist. härra minister, teil on sõna vastamiseks. härra esimees, austatud komisjoni liikmed, mul on väga hea meel, et mul on see võimalus äh, kuulda teie kommentaare. Te olete väljendanud oma huvi ja rohkem kui kümme komisjoni liiget äh, on äh, väljendanud oma arvamusi ning kommentaare. see näitab, et teil on kõrged kvalifikatsioonid ja te olete valmis vastu võtma õigusakte ning tegelikult alustada ka nende rakendamist. ma ei saa öelda, et ma tunnen ennast väga hästi siin teie ees, ma tunnen äh, vastutust, sest see on meie esimene eesistumine, aga samal ajal leian ma, et need väljakutsed on ka võimalused. niisiis äh, olen üsna positiivse suhtumisega ja näen, et teie olete valmis tegema koostööd. see on ka põhjus, miks ma loodan, et Leedu eesistumine saab olema edukas. mul oleks keeruline vastata hetkel kõikidele esitatud küsimustele, sest et selleks ei ole piisavalt aega, aga tahaksin öelda järgnevat. ma arvan, et meie eesistumise ajal on peamiseks prioriteediks Euroopa Liidu huvid, mitte liikmesriikide huvid eraldi. suur aitäh teie hea tahte eest. tahaksin öelda, et näen nüüd, et äh, meie päevakord saab olema väga tihe, meil ei ole eriti aega. Leedu eesistumine ei kesta mitte kuus kuud, vaid tegelikult neli ja pool kuud. meil on äh, pühad vahepeal ning samas, samuti äh, veidi aega enne jõule lõpeb töö, nii et tööd on vaja teha palju. ma tean, et teie kõigi jaoks on olulised teemad, mida te tahaksite kaasata agendasse, aga tegelikult on asjad nii, et meil ei ole võimalik seda piisavalt paisutada, meil ei ole piisavalt aega ega vahendeid. Te kõik teate, et ei ole kerge leida lahendusi kõikidele nendele probleemidele. Te kommenteerisite neljandat raudteepaketti pean tunnistama, et see teema on äärmiselt keerukas ning laialdane. seal on mitu õigusakti. ja Leedu ei kavatsenud analüüsida selle paketi tehnilist osa me oleme, need on valmis, äh, vaatame selle paketi tehnilist osa ning me oleme valmis äh, selles sfääris äh, tegevust jätkama. loomulikult see ei ole isoleeritud teema, vaid on seotud ka teiste aspektidega. kuulsin kriitikat Rail Baltica teemadel. meie naabrid, proua Savisaar, härra Sille on mures, ja ma olen kindel, et äh, härra Kraamer ja teised tahaksid teada, milline saab olema Rail Baltica projekti tulevik, sest äh, see on äärmiselt oluline koridor meie raudteesüsteemis. tahan öelda, et minu riigis kohtleme me äh, Rail Balticut kui kahte projekti. üks projektidest on lõppemas vastavalt meie arvamusele ja siin on saavutatud edu aastal kaks tuhat viisteist on meil olemas raudtee, mis ühendub Kaunaseni. ma soovitan, et härra Kraamer võiks proovida seda ja ilmselt oleks tema kogemus nüüd positiivsem. aga tõelised probleemid on seotud äh, Rail Baltica nii-öelda kahega ja on rohkem liikmesriike, mitte ainult äh, Balti riigid, kes selle projektiga seotud on kui seda projekti ei rakendata, siis äh, muutuvad Balti riigid, on, on Balti riigid isoleeritud ja neil puudub ligipääs kogu süsteemile. loomulikult äh, see rikuks solidaarsuspõhimõtet ja teisi olulisi põhimõtteid, äh, transpordikoridorid. mina olen üks Leedu eesistumise esindajaid ja pean ütlema, nii et me oleme valmis Rail Baltica projekti rakendama. meil on olnud diskussioonid partneritega, me üritame leida lahendusi, kuidas rakendada seda odavamalt ja paremini. üritame leida seadusliku mooduse, kuidas seda teha võimalik, et tegemist saab olema ühisettevõttega, ilmselt teeme koostööd Läti ja Leedu, Läti ja Eesti, Poola, Soome ja nii edasi riikidega. üritame leida partnereid, sest me tahame seda projekti rakendada õigel ajal ja loomulikult äh, otsime me ka vahendeid selle jaoks. ma saan aru, et äh, me peame siin sfääris veel väga palju ära tegema, aga kinnitan teile, et äh, me kavatseme seda projekti rakendada rääkinud olen ka härra Siim Kallasega, kes ähm, on osalenud meie sündmustel Leedus ning äh, selle kinnitas üle ka Leedu Vabariigi president äh, aruteludes teiste Euroopa Liidu ametnikega. ja nüüd äh, paar kommentaari lennujaama paketi kohta. mainisite neid küsimusi, mis on seotud Ühendkuningriigi ning Hispaaniaga. aga ma arvan, et see ei peata meie diskussioone. otsime endiselt äh, ühispunkte. vabandan, et äh, mul ei ole olnud piisavalt aega vastata kõikidele küsimustele ja ma loodan, et meie koostöö saab olema edukas. aitäh teie heade soovide eest, aitäh! Thank you very much um,, minister and uh, as I said it... aitäh, härra minister, nagu ma algusest peale ütlesin, siis me ootame väga te koostööd teiega ja teie kolleegidega äh, Leedu transpordisektoris äh, ja siin teie alalises esinduses Brüsselis parlament on alati olnud valmis eh, tegema koostööd eesistujaga. olen kõikidele eesistujatele öelnud, et minu uks on alati avatud. Eh, kui on midagi, millest eh, teil on vaja minuga rääkida ja ilmselt see kehtib ka teiste parlamendiliikmete puhul ja me ootame seda aega, kui te jaanuaris meie juurde tagasi tulete ja räägite meile, kui edukas on olnud Leedu eesistumine. aga aitäh, et te tulite täna siia ja ootame koostööd teiega, aitäh! Thank you, Mr Chairman, thank you yeah.. aitäh, härra esimees, aitäh, kallid parlamendiliikmed Okay, guys, can we move on uh,? Those who ja küll jätkame, need, kes äh, peavad ära minema, palun tehke seda. The next item on the agenda is the Marco Polo program. järgmiseks päevakorrapunktiks on Marco Polo programmi tulemuste ja väljavaadete tutvustamine Euroopa Komisjoni poolt härra Kalanitsos ilmselt räägib meile sellest, kus te olete. härra Kalamitsos, teil on sõna. We are there. Okay. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you, the members of the. aitäh, härra esimees, aitäh, komisjoni liikmed. Teie ees on vist meie ettekande koopiad paberil ja need ekraanid, hoolimata sellest, et mul on prillid ees, on isegi minu jaoks liiga väiksed, nii et vaatame, kuidas see asi töötab. ja eriti palju sealt ei näe, vabandan selle eest, üritan äh, kümne, maksimum viieteistkümne minuti jooksul selle läbi võtta, et oleks siis aega ka küsimusteks ja vastusteks. taustainformatsioon. meil oli teatise kohustus, seda nõudis artikkel neliteist Marko Polo määruses avaldasime selle teatise neljateistkümnendal mail ja üritasime keskenduda nendele tulemustele, mis programmil on olnud ning äh, sellele, mis saab edasi pärast aastat kaks tuhat kolmteist. komisjon on seda teemat vist juba veidi arutanud, äh, kui te rääkisite uuest TNT raamistikust. ja lisaks äh, sellele oli meil ka personali töödokument, mis teatisega kaasas käis, seal oli palju statistilist andmestikku, seal olid vastused mõnedele konkreetsetele küsimustele, mis tõusetusid Marko Poola määruse artiklist neliteist. Marko Poola mõju, see kogemus, et äh, programmi juhtimine läks äh, innovatsiooni konkurentsivõime agentuurile ja nii edasi. üks äh, osa, mida ma tahan rõhutada on selle Marco Polo programmi erandlik äh, ülesehitus. peamine äh, indikaator on äh, see, et muutus, see moodus, meil on ka riski rahastamine, see on ettevõtlusest suunatud ja vaatame ka seda, mis, mida see programm on saavutanud. ja meil on see vastutus programmi sisse toodud Eh, sisendite väljundite osas on suur läbipaistvus ja unikaalne on siin, et eh, need maksed põhinevad eh, kuidas, et maksimumtulemust saadaks maksumaksjate rahast. nüüd see ülevaade Marko Polo ühest ja kahest esimene programm, mis kestis neli aastat, aastatel kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat kuus, eelarve oli sada kaks miljonit eurot. Eh, siin on kõik eh, lepingud nüüd valmis saanud. teine programm, mis eh, oli aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, eelarve on nelisada viiskümmend miljonit eurot ja see endiselt on jõus. kokku on meil sada üheksakümmend kaheksa projekti, mis on saanud rahastuse aastatel kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat kaksteist viiskümmend viis nendest äh, Marko Polo ühe all ja sada nelikümmend kolm senini Marko Polo kahe all. Äh, osad nendest on samuti juba valmis. oluline on siin märkida, et äh, rohkem kui seitsesada Euroopa ettevõtet, enamik nendest VKE-d, on siit toetust saanud ja te näete seda, kuidas on jaotunud need projektid mille puhul on lepingud allkirjastatud aastatel kaks tuhat kolm kuni kaks tuhat kaksteist. vaadates nüüd natuke seda Marko Polo ühe transpordiliigi muutust, kus need tulemused on kättesaadavad, kakskümmend kaks miljardit eh, tonnkilomeetrit eh, liikus ära Euroopa Liidu maanteedelt eh, ehk siis see on rohkem kui miljon kakssada kolmkümmend tuhat ainult äh, veokit, ei, nende, äh, mis, mis oleksid siis sõitnud tuhat kilomeetrit ehk siis sama palju kui Berliini ja Pariisi äh, vahe on tee ja, ja mille keskmine see koorma raskus on kaheksateist tonni. tulen veidi hiljem tagasi selle juurde, kuidas kulutati raha, sest kogu raha me ära ei kulutanud. nüüd vaadates veidi Marko Polo kahte lõpptulemused ei ole veel kättesaadavad, projektid võivad jätkuda kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. senini see liigi muutus on olnud kakskümmend miljardit tonnkilomeetrit, aga projektid endiselt veel käivad. esimese viie aasta lepingud annavad meile umbes nelikümmend kaks miljardit tonnkilomeetrit, mis siis teedelt ära tulevad, ehk see jällegi tähendab seda, mida, ja siin jällegi veidi, et mida see tähendab, see on umbes kahekordselt see, mis eelmisest näitest oli, mis sõidavad, sõidukid, mis sõidavad üle tuhande kilomeetri. siin on näiteks toodud Varssavi, Bukaresti vaheline tee ja keskmine laadung on jällegi kaheksateist tonni ja need äh, lepingud, mis tulevad kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist aastatelt, äh, toovad veel juurde tulemust ning äh, ilmselt on see kuuskümmend üks miljardit tonnkilomeetrit. nüüd vaadates uuesti keskkonnamõjusid, keskkonnakasu esimesest programmist, no nagu juba mainisin, siis liik on muutunud kahekümne kahe miljardi tonnkilomeetri puhul. maksed projektidele, mille eesmärgiks on muuta liiki, on kolmkümmend kaks koma kuus miljonit eurot nelikümmend kaks sellest kogu neljakümne kahest miljonist, mis me oleme kulutanud Marko Polo ühel. selle kalkulaatori põhjal, mille on välja arendatud inimeste poolt, kes on teostanud auditi meile, siis Marko Pole väliskulud, keskkonnakasu võib olla kuni nelisada kolmkümmend kaks koma üheksa miljonit eurot ja ilmselt äh, tuleb veel juurde neid kasusid. see, niisiis see liigi muutus äh, meretranspordi ja raudtee peale, keskkonna äh, kasud on see, et me oleme iga kulutatud euro kohta oleme me säästnud kolmteist eurot. see oli siis nende projektide puhul, mille eesmärgiks on muuta transpordiliiki tulen veidi tagasi nüüd tõhususe ning eelarve kasutamise küsimuse juurde. nagu ma juba ütlesin, siis eh, see oli madalam, kui eeldati, sest ja seda sel põhjusel, et nagu me kõik siin saalis teame, siis eh, need transpordiliikide vahelised projektid on üsna keerukad. oli probleeme koostalitusega, kuidas omavahel siduda erinevad transpordiliigid, et saavutada parem ülekanne ja siis see, et aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa tuli ka finantskriisi mõju, inimesed ei tahtnud enam riskeerida ja jäid seetõttu maanteedele, jäid selle juurde, mida nad teadsid. ja nad leidsid, et see risk, mis tekib, ei ole seda väärt. aga oluline lõpptulemusel on see, et me ei raisanud lihtsalt suvaliselt raha, me maksime välja ainult see nelikümmend kaks miljonit sellest sajast, saja kahest miljonist, mis oli kättesaadav. nelikümmend kuus protsenti eh, liigi muutusi ja neid eesmärke saavutati ja kuuskümmend miljonit, eh, mida ära ei kasutatud, see läks tagasi Euroopa Liidu üldeelarvesse. Marco Polo kahe puhul on hetkel makstud juba seitsekümmend, seitsekümmend viis miljonit. muud olulised tulemused, ma arvan, et oluline on mõnda neist siin rõhutada. esiteks eh, jätkusuutlikkus. Eh, paljud projektid jätkuvad pärast seda, kui grandi kokkulepped on lõppenud. Eh, praktikas testide põhjal on ilmselt need liigimuutuse saavutused märkimisväärselt kõrgemad kui see, mis lepinguperioodil selgub see, et meil on täidesaatev agentuur, on äh, programmi haldamist tunduvalt parandanud. puudujääk on siin olnud või miinus on olnud siin see, et need menetlused on üsna keerukad. see äh, põhineb küll selgel kindlal finantsjuhtimisel, aga VKE-de jaoks oli kogu see asi tihtipeale üsna keeruline ja seetõttu ei ole me suutnud ka kogu raha ära kulutada. üks asi, mida me, millega me veel hakkama ei saanud, kuigi eh, pakkusime selle välja Marko Polo kahe jaoks, aga kaasseadusandjad eh, olid selle vastu. Eh, me ei saa väikest infrastruktuuri siin rahastada, terminalid, ligipääsud suurematele teedele, seda me ei saanud teha, kui me oleksime seda teha saanud, siis oleks sellest tulenenud võib-olla veel projekte, me oleks saanud äh, rohkem raha ära kulutada, aga ma arvan, et uus finantsraamistik äh, on selle äh, ära lahendanud TENT-iga, TENT-iga. eraldatud liikmesriigid, saared on leidnud, et selle instrumendi kasutamine on keeruline. oli teatud süüdistusi, et ebaaus konkurents on aga hoolimata sellest, et me uurime seda põhjalikult, ei suutnud me tõestada, et kuidagi oleks konkurents olnud moonutatud. ja nüüd veidi tulevikust. me oleme seda arutanud ka juba TEN-T raamistikus. meil on uus lähenemine, kuidas rakendada Marko Polo programmidest saadud õppetunde. see on meil nüüd TEN-T võrgustiku osa. rahastus tuleb Euroopa ühendamise rahastust ja eriti äh, oleme siis rakendanud artiklit kolmkümmend kaheksa TNT suunistest ja siin on mitmed teemad nagu näiteks innovatiivsete transporditeenuste edendamine, meremaanteed, äh, lisainfrastruktuuri väljaarendamine. see on nüüd siia kaasa toodud ning me edendame ka mitmete liikide operatsioon, vahelisi operatsioone, parandame infovahetust, neid süsteeme, mis peavad olema paigas ja vaatame ka, millised on innovatsiooni uued aspektid, kuidas on võimalik äh, parandada tõhusust. see ei tähenda, et kõik asjad peavad liikuma teistesse transpordiriikidesse, vaid ka maant-, maanteetransport eh, saab olla innovaatiline ja uut tehnoloogiat saab samuti siit programmist toetada. üritame ka näha, kuidas on võimalik äh, turuprobleeme lahendada ning edasi panustada majanduskasvu. me ei ole veel jõudnud lõppdefinitsioonini, et kuidas Marco Polo äh, jätkumeetmed saavad olema, me peame detailse ex-ante analüüsi läbi viima, et näha, kuidas uus TNT artikkel kolmkümmend kaheksa rakendatud saab. aga üritame olla optimistlikud, põhinedes positiivsetele ja negatiivsetele kogemustele, mis meil on olnud selle programmini, programmiga senini. loodetavasti suudame me midagi olulist saavutada lähiaastaid silmas pidades. ja siinkohal lõpetaksin, kulutasin rohkem aega, kui kavatsesin ja ma arvan, et olete juba Äh, saanud äh, nii teatise kui taustadokumendi ja me oleme valmis vastama kommentaaridele ja küsimustele, mis parlamendi liikmetel võivad olla, aitäh. Very much. I've got Mr Grosh, Mr Alcadra and Mrs Meissner, anybody else? kas keegi veel soovib sõna peale loetletud? härra Kraamer. härra Koritšik. härra Riike Mathieu. tänan, esimees. suur tänu ettekande eest. mul on äh, mõned märkused ja küsimused. Marko Polo meie jaoks loomulikult äh, huvitav programm, sellepärast et äh, see toob endaga kaasa parema vahendite jaotuse. mida te teete seoses esimeses faasis ilmnenud äh, raskustega? kui nüüd äh, saja kahest viiskümmend kaks äh, teostub, siis tuleb meetodit muuta. me ei tohi lubada seda, et äh, head programmid kukuvad äh, keerukuse tõttu läbi. milliseid kriteeriumeid te olete muutnud, mida te plaanite muuta, kuidas on olukord kaasrahastamisega ja kas äh, plaanitakse teatud valdkondi ettevalmistustades pakkuda ka nii-öelda tugiteenust? me soovime ju lahti saada sellest mainest, et see, mida Euroopa toodab, on kõik liiga keeruline härra Elka Traui, palun. Eh, suur tänu, härra Jens. võttes arvesse, mida mu kolleeg juba ütles, siis võib-olla saaksime me geograafilise jaotuse kohta rohkem teavet. kas mõnedes liikmesriikides on seda programmi rohkem kasutatud kui teistes? ja sellega seoses ka, kas teil on tunne, et ettevõtted on teadlikud Marco Polo poolt pakutavatest võimalustest? kas on piisva, piisavalt infot Euroopa tasandil selle projekti kohta, kas ettevõtted teavad, et nad saavad neid ressursse kasutada? veel üks asi, tulevik ma mõistan, et ühel või teisel moel tegeleme me sellega, aga eelarve suurus pole veel selge. võib-olla ütleksite paar sõna veel ajakava kohta. millal toimuvad esimesed avalikud konkursid? proua Maister. suur tänu. tänan ettekande eest eelkõnelejad võtsid mul osaliselt sõnad suust, siin räägiti jaotamisest riikide kaupa ja lõpus te ütlesite, et neli miljonit äh, veoautot äh, võiksid äh, kasutada hoopis raudteetransporti või meretransporti ja kuidas te seda täpselt ette kujutate? kas merendusele sise laevateedele oleks võimalik rohkem rõhuda, kui Euroopa ühendamise rahastu projektid äh, teostuks. tänan. Maiko. Ja, es ist ja schade, dass dieses Konzept jetzt erledigt werden soll. härra Kramer. suur tänu. nüüd äh, esimest korda on äh, kliimaeesmärgiga seotud äh, finants stiimulid meil siin olemas, see, kes äh, säästab rohkem süsinikdioksiidi heiteid, äh, saab äh, rohkem raha. praegu on aga asu, olukord läinud väga keeruliseks. on puudusi ja selle asemel, et neid puudusi kõrvaldada, lükatakse nüüd kõik Euroopa ühendamise rahastusse. ja raha ei saada mitte siis, kui äh, on äh, asi teostatud, vaid äh, raha hakkab jooksma kohe planeerimise faasis, põhimõtteliselt ei ole oluline, kas näiteks Pürenede tunnel saab valmis äh, kolmekümne või neljakümne aasta pärast, raha hakkab kohe jooksma ja see ei ole meie arvates õige. me loomulikult emissioonide süsteemiga tegime ka alguses vea et liiga palju sertifikaate anti välja, hind oli liiga madal ja seda tuli parandada. esimesel lugemisel me ei saanud enamust parlamendis, teisel saime, aga igal juhul me otsustasime, et on tegemist õige vahenditega, aga me tegime rakendamisel vigu ja seetõttu ma ei saa nüüd aru, miks Euroopa Komisjon teeb analüüsi, teeb kindlaks puudujäägid, aga see meetod, et on finantsstiimulid, kui vähendatakse heidet, see on ju eesmärk, mille juurde me peaksime jääma. või oleme me loobunud kaks tuhat kakskümmend eesmärkideks? Euroopa ühendamise rahastu ähm, see põhimõtteliselt toob endaga kaasa ainult ehitamise ja ongi kõik valmis eesmärkidest äh, keegi enam kinni ei pea, nii et äh, tegemist oli äh, suurepärase ideega, mis aga nüüd kukkus läbi mõningate tehniliste vigade tõttu ja ma ootan komisjoni reaktsiooni. härra Kolitšek, palun. aitäh. ma arvan, et ei ole mõtet üle korrata seda, mida kolleegid juba ütlesid. üks lisaküsimus millised tööstussektorid kasutavad Marko Poolo programmi allprojekte? toon ühe näite, kakskümmend aastat tagasi töötasin ma klaasivabrikus. toona oli meil oma raudteejaam, eraldi raudteeliin ning mõned aastad tagasi teatati, et kuna see raudteeliin ei ole kasumlik, siis see kaotatakse. sest klaasi transporditakse tavaliselt kuni kaheksakümmend kilomeetrit, muidu ei ole ta kasumlik. see on hea näide sellest, et suurtootjal ei ole mõtet kasutada raudteed, kuidas siis äh, muuta see äh, tegevus talle kasumlikuks? härra Pike, Rike. suur tänu, võib-olla ma esitan lolli küsimuse, aga esitan selle ikkagi. vahest komisjon öö, ähm, tooks, tutvustaks ühte tüüpilist Marco Polo öö, projekti ilma liigsete üksikasjadeta, et, et me saaksime üldisest kontseptsioonist aru. üks tegevus, mis on tema arvates siis märkimisväärne. Äh, härra Karamitsas. mina nimetasin öö, ühe veduri Marko Poloks. see sõidab seal no, ma tunnelis Inglismaa ja Prantsusmaa vahel. suur tänu, härra esimees, suur tänu kommentaaride eest. ma ei soovinud siin ennetada ka kontrollikoja aruannet selle teema kohta, ma soovisingi olla napisõnalisem ja liiga palju rää-, mitte liiga palju rääkida sellest programmist. me saavutasime palju asju, mida me soovisime saavutada ning ainuke probleem võib-olla oligi seoses meie haldusreeglitega, mis me kehtestasime ettevõtetele, sest meie finantsmäärustik nõudis seda. muidu me oleme üritanud lihtsustada, me õppisime Marco Polo ühest, soovime neid õppetunde kasutada Marco Polo kahes, agentuur hakkas palju rohkem reklaamima seda programmi Äh, õhutas inimesi rohkem avaldusi kirjutama. projektid minu arvates peamiselt tegelesid äh, kaupade ülekandmisega äh, meretransporti ja raudteele, me sooviksime palju rohkem kasutada ka siseveeteid. paar sellist projekti oli, aga nendega oli selline probleem, et Äh, selle tööstuse struktuur on teistsugune, seal on mikroettevõtted, isegi mitte VKE-d, vaid mikroettevõtted. ettevõtetel on seal, kui ettevõtetel oleks kümme kuni viisteist äh, laeva alust, siis oleks nad palju rohkem huvitatud nendest meie projektidest. aga kui vaadata meie projekte, siis öö, äh, meil ei ole sellised projektid, kus üks ettevõte, millel on üks laev, saaks meie projekti raames kaupu siseveeteedel tarnida. seega me soovisime ka aidata ettevõtetel grupeeruda projektide jaoks, aga senini me ei ole seda nii palju saavutanud, kui me oleksime soovinud. härra Rike küsimus lihtsa projekti koht, kirjelduse kohta, näiteks kui võtta nüüd maanteetransport ähm,, loode äh, Saksamaa ja Põhja-Hispaania vahel maanteetransport on suudetud juhtida äh, raudteega äh, maanteede juurest mereteede juurde. Põhja-Hispaanias näiteks. siis ka ühendus Poola ja Põhja-Itaalia vahel näiteks, meil on mitmeid projekte selle kohta, selle asemel, et eh, nüüd raudtee jookseks maantee kõrval, eh, selle asemel, et tarnitakse maantee kaudu, siis tarnitakse palju rohkem nüüd ka raudteega, raudteed kasutades võib-olla me saame äh, teile tutvumiseks saata ka üksikprojektide kirjeldused, et te saaksite sellest rohkem teada. kui välja arvata mõningad üksikud äh, väga äärepoolsed äh, piirkonnad nagu Malta, Küpros või isegi Iirimaa, mis ei ole seda programmi väga hästi suutnud ära kasutada, siis ülejäänud on seda projekti suutnud päris hästi kasutada. siis küsimus, kuidas menetluskorda tuleks muuta. me üritasime menetluskorda Marco Polo ühega võrreldes äh, lihtsustada, aga me ei suutnud seda teha nii palju, kui me oleksime soovinud. uus lähenemine, kus on ka ex-ante analüüs ähm, ning mis öö, äh, toimub järgmise finantsraamistiku öö, äh, raames, võttes arvesse ka uut TNT-d, siis seal me üritame menetluskorra muuta lihtsamaks. veel üks asi, mis tekitab probleeme, paljud ettevõtted, mis soovivad osaleda, soovivad, et kaetud oleks viimane kilomeeter. näiteks, et äh, ehitataks viimane kilomeeter juurdepääsuks terminalile või konteinersildadele näiteks siseveeteedele juurdepääsuks või raudteedele juurdepääsuks. Marto, Marco Polo äh, ühe all see ei olnud võimalik, äh, aga uue TNT raames see on võimalik. seega me oleme õppinud ja, ja kasutame õppetunde tulevikuks. projektide suurus Nad ei ole väga suured projektid tegelikult, peamiselt kaasatud on VKE-d, tulemused on aga väga head. härra Kraamer ja kliimakaitseteenused, teenistus. ma päris teie küsimusest aru ei saanud, aga teil on põhimõtteliselt õigus. keskkonna mõju, positiivne mõju Äh, on siin meie projektis üks tähtsamaid aspekte, iga kulutatud euro kohta teenime me tagasi kolmkümmend eurot äh, vähenenud mürataseme ja vähenenud kasvuhoonegaaside heitmete läbi. minu arvates on see hea element sellise äh, programmi, sellist tüüpi programmi puhul. see, kus me kanname kaupu siis teis-, teiste transpordiriikide pea üle. üldiselt on see mudel ennast tõestanud ka keskkonnale omava positiivse mõju läbi? ma vist olen vastanud kõikidele küsimustele. aa, siis kaupade tüübid. Ehm, terasetööstus, ehm, mööbel ning toiduained on peamised kaubad. küsimus ilma mikrofonita yeah,? kuidas seda, kuidas seda teha Euroopa ühendamise rahastu raames? minu arvates TNT arutelus artikkel kolmekümne kaheksa kohta vaie, üle vaieldes ähm, kaubavedude asjus rääkisite sellest üsna põhjalikult ja hästi ning projektide hindamisel võetakse vägagi arvesse ka keskkonnamõju innovatsiooni, ähm, nagu kaupade ülekandmist teistele transpordiliikidele, keskkonnamõju, see, seda kõik puudutab see artikkel kolmkümmend kaheksa. aga väga liiga vara on öelda, kui suur see mõju saab olema, aga igal juhul nii palju oleme me õppinud eelmisest programmist ja me üritame võimalikult palju ära kasutada neid tulemusi, et ka TNT, uue TNT ja Euroopa ühendamise rahastu raames me saaksime neid andmeid ära kasutada väga lühidalt äh, Euroopa ühendamisrahastu, rahastu asjus. see on ju tulevik, aga mul ei ole päris selge, kuidas see avalik äh, konkurss toimuma saab, kui, kuidas äh, toimub see uute projektide kandideerimine, milline on ajakava? kas ka rohkem liikmesriike hakkab neid ettepanekuid tegema, sest Marco Polo kaasab eelkõige ju eraettevõtteid, VKE-sid, nagu te mainisite. kuidas need väikesed projektid Euroopa ühendamise rahastu raames hakkavad läbi minema? võib-olla selgitaksite veidi? hea küsimus. artikkel kolmkümmend kaheksa kaubateenuste kohta on selline, et ainult liikmesriigid ei ole need, kes, liikmesriigid ei ole ainukesed, kes saaksid oma kandida-, projekti kandidatuure tõst-, esi-, esitada. me viisime läbi veel analüüsi ning praeguse komisjoni mandaadi ajal üritame me juba välja tulla uut, uue öö, kandidatuurivooruga projektide jaoks, aga kõik sõltub sellest, mis juhtub järgmise paari nädala jooksul finantsraamistikuga, see on seotud ju Euroopa ühendamise rahastu ja TEN-T-ga. septembriks oleme me targum-, targemad, eelanalüüsi on juba alustatud vastavalt artiklile kolmkümmend kaheksa ja ma arvan, et järgmise aasta alguseks on pilt selgem, selline, teame paremini, millised äh, projekti äh, kandidaat, kandidaadid meil olemas võiksid olla. aitäh, härra Kadamitsas. järgmisena, järgmine päevakorrapunkt. ITRE arvamus äh, ITRE komisjoni raportile äh,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 mis puudutab sektorit, mis on väga oluline stabiilsuse ja majanduskasvu jaoks Euroopas. Te teate, et meie tööstusel on väga rasked ajad. autotööstus on kandnud juba viiendat aastat järjest kahju ja seetõttu peavad mitmed ettevõtted oma tegevust restruktureerima. mitmed tehased on juba suletud või on sunnitud olnud tegevuse lõpetama. see, siia valdkonda kuulub kaksteist miljonit töökohta, seetõttu majanduskasv selles sektoris on, kasv selles sektoris on ääretult tähtis. seetõttu on komisjon ka välja tulnud tegevuskavaga, et see negatiivne suundumus autotööstuses ümber pöörata. ma ei soovi siin üksikasjadesse hakata laskuma, te teate, et siin on neli sammast. ma loomulikult toetan komisjoni jõupingutusi, sest ma soovin toetada seda tööstusharu. aga ma arvan, et see tegevuskava ja eesmärgid siin on üsna ebaselged. siin viidatakse palju öö, ähm, õigusaktidele, millest parlament ja nõukogu kunagi tulevikus peaks alles rääkima hakkama. sest seega siin on üsna palju segast äh, see on justkui tegevuskava, aga komisjon koostas selle tegevuskava palju positiivsema stsenaariumi põhjal, kui reaalsus seda võimaldaks. probleemid autotööstuses on väga suured. kaks tuhat kuus äh, toodeti seitseteist miljonit, nüüd üksteist miljonit autot paljud tootjad peavad oma tegevuse ümber struktureerima, sest muidu kaasnevad sellega tõsised finantsprobleemid. võttes arvesse neid numbreid, siis minu arvates peaksime me kehtestama prioriteedid, mida me täpselt soovime saavutada selles tööstusharus. me peame arvesse võtma negatiivsete suundumuste jätkumist me pole oma võimalusi ära kasutanud, seega me peaksime oma tegevust kiirendama ning tegevuskava võimalikult tõhusalt ellu rakendama. samuti on oluline, et loodaks kõrgetasemeline CARS kaks tuhat kakskümmend töörühm. me ei tohiks sellega oodata kahe tuhande neljateistkümnenda aastani. ning kolmandaks peaksime me koheselt alu-, alu-, alustama mõjuhinnangu läbiviimisega ähm, arutlusel olevate õigusaktide üle, sest muidu ei ole uusi õigusakte ju mõtet vastu võtta, kui me ei tea, milline saab olema nende mõju äh, autotööstusele ja sealsele kriisile. samuti minu arvates ei peaks me sekkuma sellesse, kuidas tootjad soovivad saavutada keskkonna ja muid eesmärke, sest ma olen sügavalt veendunud, et kui me sunnime tootjaid keskenduma näiteks aerodünaamikale eelkõige, siis jäävad kasutamata muud võimalused arenguks, näiteks äh, rehvid äh, või kütuse tarbimise tõhusus. seega ei saavuta me oma ees, keskkonnaeesmärke, palju tõhusam oleks võimaldada tootjatel keskenduda nendele aspektidele, kus, mis nende arvates olulisemad on. paljudes liikmesriikides ei ole endiselt välja töötatud piisavat kiirteede võrgustikku, seega me peaksime toetama ka kiirteede infrastruktuuri mitte ainult aga seda, vaid ka infrastruktuuri alternatiivkütuste jaoks. ma ootan arutelu ning teie muudatusettepanekuid kindlasti te võtate arvesse ka seda, et see sektor on väga oluline Euroopa SKT jaoks, Euroopa majanduskasvu ning töökohtade loomise jaoks, aga ka investeeringute jaoks e, areng, arendus- ja teadustegevusse. suur tänu, härra Ferber, Rahvapartei! tänan, esimees, austatud kolleegid. ma tahaksin Rahvapartei nimel tänada raportööri. me küll koostame ainult arvamuse, aga autotööstuse arengu osas peaks ka transpordikomisjonil olema võimalik sõna sekka öelda. meie poolt tahaksime viidata tugevamalt äh, alternatiivsete äh, mootoritehnoloogiate äh, arendamisele. meil on kindlasti vaja liikuda edasi ka harmoneerimisega, nagu juba varemgi on öeldud. väga palju tuleb veel ära teha peame kooskõlastama oma tööd äh, ameeriklastega. üheks konkreetseks näiteks äh, on ka harmoneerimine elektriautode valdkonnas. ja välja tuleb arendada ka alternatiivkütuste tankimise infrastruktuur ei piisa ju ainult äh, alternatiivsetest autodest, kui nad ei saa kuskil tankida. nii et nii palju me omalt poolt äh, täiendaksime seda, mida raportöör juba ütles. igal juhul oleme arvamusel, et äh, me koostame niivõrd hea arvamuse, et äh, tööstuskomisjonil ei jää üle muud, kui transpordikomisjoni arvamus täielikult üle võtta. suur tänu. ja järgmisena saab sõna proua Kardia Sabal-Rubial. suur tänu raportöörile arvamuse ja sõnavõtu eest, me kindlasti rõõmustame komisjoni ettepaneku üle antud teemal. üldiselt on tegemist hea ja vajaliku ettepanekuga, ma usun, et me kõik Euroopa Parlamendis ja siin komisjonis oleme arvamusel, et autotööstus on Euroopa jaoks äh, strateegilise tähtsusega tööstussektor. me peaksime kasutama ära kõiki olemasolevaid mehhanisme, et see sektor oleks konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik ka tulevikus, nii nagu komisjoni ettepanek äh, ette näeb ja meil tuleb säilitada juhtpositsioon, mis meil maailmas selles valdkonnas on. andmed äh, autode ostmise üle ei ole hetkel just väga rõõmustavad, seetõttu on meil vaja toetada autotööstust nii parlamendi kui ka teiste Euroopa Liidu institutsioonide poolt. Need on küsimused, mille osas me oleme täielikult nõus, aga mõningaid arvamuse nüansse tahaksime me siiski muuta. me oleme nõus sellega, et äh, deklaratsiooni tuleb rakendada niivõrd kiiresti kui võimalik tuleb selgeks teha, milliseid meetodeid tuleb luua, milliseid vahendeid tarvitusele võtta, et seda plaani rakendada. arvamuses on aga mõningaid kommentaare, mis on võib-olla seotud äh, mingi eriarvamusega või muuga, igal juhul äh, heitmete küsimus autotööstuses. sel teemal edastasime me arvamuse keskkonnakomisjonile ja keskkonnakomisjon tegi omalt poolt ettepaneku ja saavutati Euroopa Parlamendi kogu toetus ja praegu ei ole kätte jõudnud õige hetk, et äh, sellest äh, kokkulepitust äh, taganeda. me peaksime kõigepealt ära ootama, millisele kokkuleppele jõuavad omavahel nõukogu ja komisjon. mis puudutab Euroopa Investeerimispanka, siis on selge, et nad juba teevad koostööd autotööstusega. Nad äh, annavad teatud äh, garantiisid, et selle finantsabiga läbi viia innovatsiooni ja võtta tarvitusele uuendusi. ja sama teht-, kehtib põhimõtteliselt ka kõrgetasemelise grupi kohta. Euroopa Komisjoni ettepanek äh, töötab kõrgetasemelise grupi äh, töö põhjal. ja tähtis on, et äh, see grupp teeb tihedat koostööd parlamendi nõukoguga, et prioriteedid paika panna. ma usun, et äh, me peaksime kõik vahendid andma selleks et me ei jääks maha globaalsest konkurentsivõime rongist. kolleeg Kriisbek, palun. tänan, esimees. ja meil seisukohad on suhteliselt äh, sarnased ja me ei peaks tegema asju keerulisemaks, kui nad juba on. praegu on autotööstus tegemas läbi oma ajaloo suurimat kriisi töötajate maht muudkui väheneb. seetõttu on oluline kasutada ära seda raportit, et koondada oma püüdlused leidmaks võimalikke lahendusi, et elavdada seda tööstust Euroopas. kui me jätame autotööstuse saatuse hooleks, siis see tähendaks ka seda, et me seaksime küsimärgi alla tööstuse arengu kahekümne esimese sajandi maailmas. ma tervitan Euroopa tegevusraamistikku, mis näeb ette konkreetseid meetmeid, mida on võimalik ka täiendada, neid on võimalik täpsustada, konkretiseerida. olen nõus sellega, mida ütles kolleeg Ferber. Euroopa autotööstuse uuendamine ja üldine toetus peavad aitama meil üle saada väljakutsetest, millega me silmitsi olema. on väga kahju, et meil siiani ei ole õnnestunud veel luua süsteemi, luua ja toota suuremaid äh, koguseid. me peame kindlasti panustama tihendatud koostööle Euroopa teadusuurimiskeskustes ja arendama välja Euroopas esirines olevad ettevõtted, kes oleks suutelised konsulteerima, vabandust, konkureerima ka maailma tasemel ja see parandaks äh, meie transpordisektori äh, üleüldist konkurentsivõimet. teiseks, ma ei taha väga pikalt rääkida, aga tehnoloogilised uuendused käivad alati käsikäes finantstoetusega. ja finantstoetus peab olema väga põhjalik Euroopal muide ei ole endiselt õnnestunud kolme protsenti oma SKT-st investeerida teadus- ja arendustegevusse. ettevõtetel on keeruline saada pankadelt laenu, et oma projektidega edasi liikuda. samas meil on globaliseerumisega äh, kohanemise fond mille abil aidatakse neid äh, töövõtjaid, kes on kaotanud töö globaliseerumise tõttu. me peame pakkuma niivõrd palju abi kui võimalik, eriti just edasiõppe valdkonnas meil tuleks äh, kindlasti ennetada tööstuses äh, toimuvat ja ennetada globaliseerumise negatiivseid äh, mõjusid. ja koos äh, Gesine Maisneriga esitame ka omad muudatusettepanekud, et antud arvamust veelgi parandada. härra Kolitšek, palun. esimees, mul on mõned kommentaarid. see pole esimene kord, kui me sel teemal räägime aastal kaks tuhat kakskümmend on kõige olulisemateks sõidukiteks Euroopas endiselt autod sisepõlemismootoriga. seetõttu tuleb toetada vastavalt mehaanika arengut, tuleb parandada taaskasutust ja muid äh, sarnaseid protsesse. ja eriti, mis puudutab äh, kiirust, siis see on äh, väga oluline faktor, millega tuleb arvestada, kui me räägime traditsioonilistest autodest, sisepõlemismootoritega autodest Need äh, sõidukid saavad olema ülekaalus ka aastal kaks tuhat kakskümmend, nagu öeldud. meil on kindlasti vaja investeeringuid äh, ka vesinikutehnoloogiasse, eriti akudesse tahaksin mainida ka standardi, mis selles valdkonnas arengud on väga kiired ja seetõttu on äh, tähtis saada välja häid impulsse. edasi, kombineeritud mootor. seal on võimalik valida siis äh, elektrimootori ja sisepõlemismootori vahel. ja ka siin saab hästi ära kasutada olemasolevaid vahendeid. edasi, mis puudutab äh, elektriautode või äh, vesiniku äh, elementidega sõitvate autode infrastruktuuris, ka seda tuleb edasi arendada härra Kuhn, palun. suur tänu härra Kolitšekile, et ta mainis ka tehnilisi teemasid. Need on olulised tulevikus äh, teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, rääkides äh, sisepõlemismootoritega autodest, mis töötavad bensiinil või diislil. me oleme ise pannud paika omale keskkonnaeesmärgid, äh, mis peaksid vähendama tugevalt keskkonnasaastet ja CO2 heitmeid aastaks kaks tuhat kakskümmend. meil on üheksakümne viie grammi autod, saja kolmekümne grammi autod. on vaja teada, mis äh, juhtub, kui põletada üks liiter diiselkütust on kaks koma üheksa kilogrammi, see arvutatakse ümber siis ühe kilomeetri kohta ja siis on selge, kui palju heitmeid on lubatud aastal kaks tuhat kakskümmend. ja siis me ei räägi äh, liitritele mõeldes mitte võimsusest, vaid äh, hoopis äh, CO2 heitmetest ja aastaid siin tegutsenud lobitöö tegijatele tuleks ka esitada küsimus, et mille eest nad siin ikka täpselt võitlevad. tuleb tähelepanu pöörata sõiduautode mootorite tõhususele, kiirendusele ja pidurdusele. Neid energiaid tuleb kasutada ja seda elektrienergiat tuleks salvestada. ja nüüd me jõuame hübriidide juurde, mis on väga huvitav teema. esimees, kui aega, siis peaks äh, sellel teemal pikemalt peatuma. elektroenergia salvestamisvõimekus liikuvates sõidukites, nagu näiteks autodes, on A ja O. liitiumiooni aku on praegu nii kohutavalt suur, et see kaalub rohkem kui kogu auto ja seda tuleb ka transportida ja seetõttu meil ei ole siin praegu head suhet. nii et meil tuleks panustada elektroenergia salvestamise ehk äh, liitiumioon akude parendamisele nii et me peaksime kindlasti selles osas äh, teadusuuringuid äh, toetama, peame keskenduma uutele kütustele, energiaallikatele, siin tuleb saata välja positiivseid impulsse ja programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend tuleb ka sellised teemad sisse võtta. energiatõhusus on A ja O, me raiskame liiga palju energiat, selles valdkonnas on veel väga palju äh, ära teha. me ei pea siin rääkima CO2 sertifikaatidest ja järeljaotamisest. Öeldakse, et sertifikaadid peavad olema kallimad. ei ettevõtetele tuleb öelda, et kui sa emiteerid rohkem CO2 kui lubatud, siis äh, pead maksma rohkem ja nii leidsidki ettevõtted suurepärased kohad, kus äh, energiat äh, säästa. viimase kümne aasta jooksul või viimase kahekümne aasta jooksul on tootmine tõusnud või kasvanud üle neljateist protsendi ja energia tarbimine on kasvanud üle kolme protsendi ja need on teemad, millega me peame tegelema, suur tänu. komisjon, palun. aitäh kommentaaride eest, oleme teadmiseks võtnud, mis öeldi. ma ei tea, kas meie poolt on ka mingisuguseid kommentaare oodatud Well, short and to the point, I'll say that um.... ja, jah, kiire ja täpne. härra Vlasak, ma ei tea, kuidas vastata komisjonile siin, aga võib-olla te siiski soovite vastata parlamendi liikmetele. daamid ja härrad, suur aitäh nende tänaste diskussioonide eest. soovin öelda, et olen teadmiseks võtnud äh, äh, selle, mis siin öeldi ja tahaksin vastata vähemalt mõnedele nendest kommentaaridest. ma ei sea küsimuse alla heitmete eesmärke, need on need eesmärgid, mille me ise oleme paika pannud. tahtsin oma ettepanekutega öelda, et äh, tahaksin näha, et ettevõtetel oleks rohkem paindlikkust äh, selles osas, millised konkreetsed lahendused nad otsustavad enda jaoks valida. näiteks me ei, et me ei sea neile selliseid konkreetseid piiranguid näiteks aerodünaamika, sest et on erinevaid võimalusi, mida saaks kasutada selleks, et need eesmärgid saavutada. ja äh, stiimulid innovatsiooni arengu jaoks. see on autotööstuse jaoks äärmiselt oluline ja me peaksime seda siin rõhutama see on seotud ka globaliseerumise fondi äh, rahade kasutamisega. siin on palju võimalusi, mida peab äh, hübriid autode äh, arendamisel kasutama, aga me peame arvesse võtma ka tootmiskulusid ning kaalu ja seega ka konkreetset tüüpi Äh, sisepõlemismõõtmine kasutamist, aitäh ja ootan teie kommentaare. muudatusettepanekud viieteistkümnendaks juuliks ju, lõunal, hääletamine komisjonis seitseteist äh, september, ITRE komisjonis neliteist oktoober ja ilmselt täiskogul novembris, ehk siis viisteist juuli lõuna on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg nüüd jätkame järgmise arvamusega, mis on proua Kriisbecki arvamus liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa Agentuuri kooskõlastatava operatiivkoostöö raames toimuv patrull- ja vaatlustegevus välistel mere, merepiiridel aitäh, mind on määratud Äh, selle arvamuse koostajaks, mis paneb paika reeglid välismerepiiridel tehtava operatiivkoostöö, mida koordineerib Euroopa Agentuur. nagu selle määruse pealkiri ütleb siis eh, see on tekst, mis puudutab eh, Euroopa Liidu välispiire ja seetõttu on selle komisjoni pädevuses. see on kodanike vabas-, vaba, vabaduste komisjoni pädevuses ja meie pädevus on siin piiratud. see, mis puudutab teadustööd, päästeoperatsiooni ja koordineerimist kuulub meile ja seetõttu otsustasin oma töös kesend-, keskenduda nendel kahel asjal. piirivalvurite koolitamine, et nad saaksid äh, anda hädas inimestele abi ning infovahetus. Äh, esiteks, äh, mis puudutab sekkumist merel, siis ma olen teinud ettepaneku, et on kaitseklauslid siin paigas lisaks nendele, mis on juba olemas äh, ja mis puudutavad inimkaubandust äh, õhus ja merel ja äh, see puudutab inimeste julgeolekut, inimeste kohtlemist, väärikat kohtlemist ning nende sõidukite turvalisust ja mis puudutab piirivalvurite koolitamist, siis peab olema praktiline koolitus, et hädas, merel hädas olevate inimestele abi oleks tagatud. ettepanekus on kavandatud äh, koolitust, eriti mis puudutab äh, humanitaarabi ning kiireloomulist meditsiinilist abi. ja selleks, et äh, humanitaarvajadustele vastata, on kõik need sõidukid, mis siin operatsioonidega seotud on, et teil kõigil oleks ka meditsiinivarustus olemas. näiteks äh, Frontexi laevadel mõndadel on need meditsiinivarustus, meditsiinivarutus, mõndadel mitte. see tuleb ära standardiseerida. et me saaksime sellist abi merel anda. ja siis me üritame nii palju kui võimalik tagada selle, et meditsiinilise koolituse saanud personal on laevadel. see siis koolituse kohta teiseks, äh, nagu ma juba ütlesin, siis äh, äärmiselt oluline on paremini organiseerida andmete kogumist ning infovahetust äh, nende agentuuride vahel, kes on seotud mereseirega, nii nagu see on välja toodud juba integreeritud merenduspoliitika kontekstis. see on siis seiresüsteemide koostalitlus et äh, saaks kasutada neid, äh, kokku koguda see informatsioon, mis meil juba on, et me saaksime kaitsta keskkonda, kalavarusid ning piire. et siis kõiki neid valdkondi, mida see määrus katab. ja niimoodi need operatsioonid, mida need seireametivõimud teevad, peaksid olema paremini hallatud ning kulud peaksid olema väiksemad. ja selles üldises kontekstis abi ja koolitus, andmete kogumine selleks, et äh, aidata kaasa seirele ning operatsioonidele merel. Äh, agentuur peaks äh, kiiresti looma ühtse keskkonna, et informatsiooni jagada ja teostada seiret Euroopa Liidu merepiirkondades ja teen ettepaneku, et agentuuri roll peaks olema defineeritud määruses koos nende sätetega, mida määruse eelnõu ette näeb ja mis see määrus, mis puudutab seiret Euroopa piiridel. kokkuvõtteks. Paavst käis Lampeduusas, ma ei taha äh, tema roll endale võtta, aga tema rõhutas eh, eh, seda, kui halvas olukorras on inimesed, eh, kes on niimoodi merele sattunud ja ta käis Lampeduusas vaatamas nende inimeste olukorda. juba kolm aastat on Lampeduusasse, on Lampeduusa olnud üks nendest kohtadest, kuhu on saabunud põgenikud. tahaksin meenutada, et kõikidel laevadel on kohustus aidata inimesi, kes on merel hätta sattunud ja mõnikord eh, see on vastuolus eh, sätetega selles direktiivis, mis eh, defineerib illegaalsete inimeste Euroopasse saabumise ja nende kohtlemist siin ja see määrus tihtipeale rõhutab vastupidist ja jätab mulje, et inimesi, kes on merel hätta sattunud, aitama ei pea. Need on siis need peamised faktid siin, olen nüüd avatud teie mõtetele, ettepanekutele ja kriitikale. aga ma loodan, et te piirdute siin raporti transpordi osaga, sest et vastasel juhul peate te minema libekomisjoni oma ettepanekute tegemiseks. aitäh, härra Fidanza, palun. aitäh, soovin tänada proua Krispeki tema poolt tehtud töö eest, see on keerukas ning raske on konkreetselt ettepaneku transpordi aspekte üles leida. ma arvan, et kolleegide poolt esitatud muudatusettepanekud liiguvad õiges suunas. loodame niimoodi leida selle osa, mis kuulub meie pädevusse siin. peame meeles pidama, et ka eh, libel on eh, teatav transpordipädevus siin. me räägime siin Frontexi missioonidest, kolleeg jällegi viitas sellele, siit näeme, kuivõrd keerukas on ja neid, neid randumisi juhtida. vaadates nüüd võimalusi kaasamiseks ning muudatusteks, mis on äh, seotud meretranspordi aspektidega. Need on seotud selle nii-öelda äh, naabruspiirkondade definitsiooniga, eriti just Vahemere piirkonnas, tihtipeale on siin kattuvad äh, liikmesriikide territoriaalveed ja mis on üks kiht ja siis äh, eksklusiivsed majandustsoonid, mis on äh, veel üks äh, kiht ja siis me jõuame alles äh, rahvusvahelisesse avavetesse. ja samas on äh, merepiirkondades ka sellised saapiirkonnad, päästepiirkonnad ja need on seotud konkreetsemalt just sellega, mida Frontex teeb. ja nende alade definitsioon ja see, kuidas äh, sellele vastavalt siis liikmesriikide kohustused on jaotunud, on eri, erinevad. Vahemere puhul need erinevad äh, kihid äh, tekitavad suurt segadust ja need äh, piirkonnad veed kattuvad. tulles nüüd tagasi minu kolleegi suurepärase töö juurde, ütlen, et meie saame seda toetada. härra Danelis, palun aitäh, härra esimees! tahaksin tänada proua Krispeki, kes on siin teinud suurepärast tööd. mis puudutab võitlust illegaalse immigratsiooniga, pärast seda Tir-, Türgi maapiiride küsimust ja, ja olukord muutub keeruliseks laevade ning meeskondade jaoks. eesmärk on tugevdada neid süsteeme, mis liikmesriikidel on. eelkõige mõtlen siin teatud põhiõigusi ja olukordi, mis võivad tekkida avamerel selge on see, et ähm, laevameeskonnad peavad austama Euroopas olulisi põhimõtteid ja nad peavad arvestama ka kohalike oludega. aga mis puudutab nüüd neid aspekte, mis on seotud äh, meretranspordiga, siis me peame leidma tasakaalu selle määruse sätete vahel ja rahvusvahelise seadusandluse vahel. näiteks äh, pääste menetlused, äh, päästeoperatsioonid, äh, need, kuidas neid läbi viiakse, see on piirkonniti erinev, me peame kaaluma, kas meil tuleks oma otsimise päästeoperatsioone kohaldada või kohandada rahvusvaheliste reeglitega või mitte. ja sellega peaks äh, tegelema meil need, kes tegelevad rahvusvaheliste teemadega, palun uh,. Thanks, Chair um,. Yes, uh, well, uh, first... härra Taylor, palun. jah, esmapilgul tundub, et äh, sellel raportil on üsna vähe puhast transpordi relevantsi, nii nagu eelneva kõneleja, eelnev kõneleja just ütles, aga me oleme positsioonis, mis on hämmastav, sest et tuhanded inimesed upuvad üritades jõuda Euroopa Liidu randadesse. mõned äh, laevad otsivad neid ja siis pöörduvad tagasi, kuigi laevad ja reisijad on hädas seetõttu tervitame meie artiklit üheksa, mis äh, üritab äh, selle küsimusega tegeleda. Äh, et siin tegeletakse nii otsimise kui konkreetselt ka päästega ja see on äärmiselt oluline asi. raportit uuesti vaadates olen ma üldiselt nõus Progrispeki arvamuseelnõuga. lõpetuseks küsimus ka komisjonile kuidas on see ettepanek seotud Euroopa Liidu naabrusstrateegiaga ja rahadega, mis selle jaoks on ette nähtud. kas komisjon palun saaks sellele vastata? komisjon, palun. aitäh. komisjoni poolt tahaksin tänada proua Kriisbecki selle arvamuse eelnõu eest ning tänada ka parlamenti selle eest, et nii kiiresti on tegutsetud selle kaustaga. alustuseks äh, käsitleksin ühte härra Denellise poolt tehtud märkust äh, selle kohta, kas see on vastavuses rahvusvahelise õigusega. meie ettepanekus tahtsime me tagada, et see oleks vastavuses rahvusvahelise õiguse instrumentidega, eriti just äh, otsimise päästetööde instrumentidega, selle konventsiooniga ning äh, ÜRO mereõiguse konventsiooniga. ettepanek äh, on loodud nii, et äh, siin oleks täpselt paigas tasakaal selle vahel, mis on piiriseire, kaasa arvatud otsimis- ja päästetööd ning teisest küljest otsimise päästetööde koordine-, koordinatsioonikeskuste funktsioonid, mis juba liikmesriikides eksisteerivad. ehk siis see on loodud niimoodi, et äh, siin on paigas kriteeriumid, äh, mis äh, määratlevad, milline on siis kiireloomuliselt tegutsemise faas ja siis pärast seda operatsiooni koordineerimine läheks päästetööde koordineerimis keskusele vastavas regioonis, kus need operatsioonid toimuvad. küsimus, et kuidas see on seotud Euroopa naabruspoliitikaga, küsimus, mille küsis härra Taylor, tegemist on instrumendiga, liikmesriikidele, kes tegutsevad Frontexi koordineerimisel, see ei ole instrument, mis puudutaks äh, koostööd ja suhteid kolmandate riikidega. kui lubate, siis äh, teeksin mõned äh, märkused arvamuse eelnõu kohta peamiselt nende punktide puhul, mille tõstatas proua Kriisbek ise. esiteks viide sellele informatsiooni jagamise keskkonnale ning sellele, kuidas see on seotud Frontexi agentuuriga. siin tahaksin öelda, et komisjon hetkel töötab äh, mõjuhinnangu kallal just selle info jagamiskeskkonna kohta. seal on ka õiguslik uurimus ning äh, on uuritud erinevaid äh, arhitektuurilisi mudeleid, et kuidas see informatsioonivahetus aset leiab. praeguses etapis ei ole selle juhtimise kohta veel midagi otsustatud, see tähendab seda siis, et milline agentuur vastutaks, kas see oleks see Frontex, EMSA või mõni teine agentuur, peamiselt sellepärast, et äh, meil on äh, seaduslike pädevuste ning õigusliku aluse küsimus veel vaja lahendada. mõeldakse sellele, et võib-olla oleks võimalik äh, leida sektoraalne lähenemine ning ehitada see keskkond üles olemasolevate vahendite alusel, Safe CNET ja Eurosur, aga see instrument, hetke ettepanek ei peaks tegelikult äh, ära määratlema seda, kuidas hakkavad kujunema diskussioonid info jagamise keskkonna üle. veel üks punkt, mida tahaksin tõstatada, on koolituse küsimus, mis puudutab äh, meditsiinilist kiirabi ning seda kohustuse, et meditsiinivarustus oleks laevadel olemas. loomulikult äh, on siin kindlasti lisaväärtus, aga meil on teatud kahtlusi selles osas, kas see õiguslik alus, mida me selles ettepanekus kasutame, tegelikult katab ka meie meditsiinilise koolituse küsimuse ja kas see, sellega saab anda varustust laevadele. seega uurime veel seda ettepanekut. veel üks asi, mida me peame uurima, on kaitseklauslite all, kus on säte äh, kompensatsioonide kohta laevadele. see on midagi sellist, mida me peame samuti uurima, sest et äh, siin need tingimused, äh, mille alusel kompenseerimine toimub, et see ei ole väga selge, ei ole ka selge, kes peaks siin kompenseerimisega tegelema, pluss viide artiklile kümme, mis ei ole mitte ainult seotud sekkumisega, vaid ka päästetöödega ja äh, esmapilgul tundub, et see ei oleks kohane. kui on veel küsimusi, siis ootan neid, aitäh. aitäh, proua Krispek, kas te soovite veel midagi öelda? aitäh, äh, sooviksin tänada komisjoni selle eest, et nad hakkasid äh, Äh, vastama nendele küsimustele, ettepanekutele, mina, mille mina esitasin, loomulikult meil tuleb veel arvamuste vahetusi. vaatame, millised saavad olema need mõjuhinnangu tulemused ja kuidas parandada andmete vahetust, tuleb teha ka otsus, milline agentuur hakkaks vastutama selle infovahetuse eest. aga mis puudutab meditsiinilist kiirabi ning äh, meditsiinivarustust laevadel, siis minu arvates eh, see, et koolitatakse laevadel olevaid inimesi, on äärmiselt oluline ja me peame leidma selle jaoks ka õige seadus, õigusliku aluse. räägime sellest veel hiljem. sooviksin tänada ka kolleege ja nüüd, mis puudutab seda tsoonide definitsiooni, siis see on minu arvates äärmiselt oluline küsimus. komisjon tegelikult sellele ju ei vastanud. kas äh, transpordikomisjon on see, kes äh, saab neid, äh, seda tsoonide küsimust äh, vaadata ja seda erisust tsoonide vahel, rahvusvahelised E-d, majandustsoonid ja nii edasi. see on äärmiselt oluline küsimus, aga ma ei tea, kas meie raport on see, mis selle küsimusega tegelema peab. teen ettepaneku, et me vaatame veel seda ja tuvastame, kas see niimoodi on ja loomulikult on siin tegemist keeruka küsimusega. aitäh ettepanekute eest ja vaatame, mida annab lahendada muudatusettepanekutega. Proheli, kas te soovisite veel midagi öelda, kui siis väga lühidalt? vabandust, proua Krisbek, et ma ei vastanud äh, tsoonide küsimusele. jah, tõesti Teil on õigus, me ei puudutanud seda meretsoonide küsimust, sest äh, territoriaalveed äh, ja vastavad tsoonid on liikmesriikide suveräänsed küsimused, äh, liikmesriigid või millise, millised iganes riigid peavad sellega ise tegelema vastavalt ÜRO merekonventsioonile otsimis- ja päästetöö delegatsioonid on midagi muud, jah, ja selle on ära määratlenud äh, tagaotsimise ja päästekonventsioon ja nagu ütles härra Fidanza, siis on jah, tõesti tõsi, et mõnikord need tsoonid kattuvad, aga selle ettepanekuga oleme me üritanud äh, kinni pidada meretsoonidest, nii nagu liikmesriigid on need määratlenud ja töötada selle alusel. aitäh, et mulle uuesti sõna andsite meenutan kolleegidele, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üksteist juuli. transpordikomisjon hääletab seitsmeteistkümnendal septembril ja siis äh, libekomisjon hääletab oktoobris. nii et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheteistkümnes, mis on neljapäev lõunaks järgmine punkt. jah, see on tõesti väga pikk pärastlõuna. järgmine teema Euroopa ühendamisrahastu koridoride kooskõlastamine, arutelu Euroopa Komisjoniga kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist aasta projektikonkursside hindamise tulemuste tutvustamine. minu küsimus on, mis vahe on mitmeaastasel ja aastasel dokumendil siin? igatahes sõna sinul. Everyone, thank you very much uh,. Shall I take the, the two items uh,, John? suur tänu, kas ma võtan need kaks punkti koos? palun, muidu mul kaob elutahe kõigepealt siis äh, raudtee kaubaveo koridoride, koridoride küsimus. TNT ja CEF-i raportöörid koos variraportööridega tegid ettepaneku, et seda tuleks ka tutvustada üldisemas kontekstis meie siin teie komisjonis. väga hea võimalus, et mul täna on seda teha. ma saan siis lühidalt kokku võtta selle seostamise protsessi, mis on seotud ka ko-, teie komisjoni poolt vastu võetud muudatusettepanekuga TNT ja CEF-i asjus, mille üle te hääletasite detsembris soovitakse, et liikmesriigid tagavad, et TNT koridorid ja ka üheksa raudteekaubaveokoridori, mis ei erinenud täielikult, kuid sageli ei olnud äh, piisavalt äh, sidusad, oleks äh, geograafiliselt ikkagi seostatud. sellise sidususe positiivne külg on loomulikult poliitiline, et on üks komplekt koridore, raudteekaubaveokoridore näiteks, nad on ka nähtavamad sidusrühmadele, kogu süsteem on läbipaistvam, aga seeläbi saab ka maksimeerida lisandväärtust. selles mõttes, et raudteekaubakoridorid saavad täielikult ära kasutada TNT poliitikat, ka sealseid rahasid ning TNT saab ka, ka kasu sellest, kui paremini juhitakse kaubakoridoride süsteemi. seega parlament soovis seda, aga liikmesriigid on ka järjest enam nägema hakanud, et see uus süsteem on tõesti kasulikum. ma ei hakka laskuma kõikidesse seostamise protsessi üksikasjadesse täna tutvustatakse ka veel CEF-i äh, triloogi tulemusi hiljem. kui te vaatate neid äh, dokumente, siis seal lisas võib näha, et kümnest äh, koridorist on saanud üheksa läbi ühendamiste. ning Euroopa ühendamise rahastu lisas võib näha ka seda, et on kirjas uus kirjeldus raudteekaubakoridoride kohta, võttes arvesse uut olukorda. niisiis, pärast seda protsessi on meil need äh, koridorid äh, Euroopa õigustikus olemas, loodetavasti siis, kui TNT ja CEF õigustik selle aasta jooksul veel vastu võetakse Ryan, minu arvates see protsess on seotud nii TEN-T kui ka raudteepoliitikaga. Euroopa ühendamisrahastu tuleb veel vastu võtta loomulikult äh, teie poolt ja ka homme Koreperis. aga kui see on tehtud, siis me oleme ka raudteepoliitikas suure sammu edasi astunud, nüüd me oleme mitmed lüngad äh, raudteevõrgustikus täitnud ning oleme suutnud luua parema raudteekaubaveo võrgustiku paar sõna ka veel TEN-T kohta ja selle aasta valikuprotsessi kohta meil on siin kaks brošüüri, üks iga-aastane tööprogramm, teine mitmeaastane tööprogramm, nagu igal aastal on meil mitmeaastane tööprogramm prioriteetprojektide jaoks ning iga-aastane tööprogramm, mis on tavaliselt väiksem, puudutab siis veel äh, lahtisi projekte TNT võrgustikus. põhimõtteliselt oli see praeguse programmi viimane aruanne, mõningad rahad on veel saadaval ning tõenäoline on, et me tuleme pärast suvepuhkust teie juurde ühe uue lisatöökavaga. aga see toimub alles pärast suvepuhkust. see on aga nüüd viimane suur TNT konkurss enne Euroopa ühendamise rahastut üks koma viis miljardit kokku nii üheaastase kui mitmeaastase programmi jaoks kokku. see on umbes viis korda, see on kokkuvõttes väärt siis viis korda nii palju investeeringuid tegelikult ju. brošüüri alguses on selline ülevaade, andmed, see oli ka elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud vist paar päeva tagasi siis on seal kirjas ka transpordiliikide osakaal, võib näha, et TNT suurinvesteeringud on järjest rohkem suurenenud, mis on ka loogiline areng. ERTMS lennujuhtimine Äh, kõikide selliste asjade läbi äh, äh, on järjest rohkem hakatud TNT projekte ka toetama rahaliselt. kolm spetsiifilist prioriteeti veel iga-aastasest töökavast. Need on seotud innovatsiooni ja uute tehnoloogiate toetamisega. kui te soovite öö, öö, Äh, see on seotud ka näiteks selle uue algatusega, mis on see, äh, mis puudutab äh, puhast kütust transpordi jaoks, teie hakkate sellest õigusaktist alles veel rääkima, siis mainitakse ka seda, kui oluline on avaliku sektori ja, ja Euroopa rahade ühendamine ning samuti rõhutatakse seda, et oluline on toetada ka tulevasi koridore seega see on infrastruktuuri programm, aga tegelikult on see seotud ka transpordipoliitika prioriteetidega. mitmeaastane programm. peamine asi, mida siin on vaja ära märkida, on see, et valikuprotsess oli väga raske, kandidaate oli öö, viis ühele kohale. see näitab, et TNT projekte on väga palju veel, mida, millel on raha vaja, vaatamad, äh, tulenevalt sellest, et liikmesriikidel on rahaga kitsas käes, see tähendab ka seda, et me peame tegema raskeid otsuseid. ja peamiselt keskendusime siis kriteeriumina sellele, et projektidele peaks olema võimalikult suur euroopalik lisandväärtus ning me pidime olema ka kindlad, et need projektid saab ellu rakendada koheselt, võttes arvesse, et see on viimane aasta äh, praeguses programmis Need olid kaks peamist kriteeriumit, mille põhjal me tegime oma valiku sellest viis korda suuremast kandidaatide arv, arvust ja eraldasime siis kolmsada nelikümmend kaheksa miljonit. härra Kross. suur tänu, esimees. esimese punkti kohta on mul veel paar küsimust ma tahaksin tänada komisjoni algatuse eest ja sooviksin teada, millised otsesed mõjud on sellel konkreetsetes äh, liikmesriikides ja kas äh, see struktuur toimib niimoodi kõikides liikmesriikides või äh, osades mitte, kus on probleeme ja mis puudutab nüüd ajalist raamistikku, siis kas osadele liikmesriikidele on pakutud äh, välja raamistikku, et äh, muuta kogu seda ettevõtmist äh, progressiivsemaks? ja kas menetlused põhivõrgus mõjutavad ka koridore või on äh, koridoride osas äh, eraldi lähenemine. meil oli loomulikult äh, vähe aega, et neid äh, dokumente läbi lugeda, mida te täna jaotasite. suvevaheajal me kindlasti loeme need põhjalikult läbi ja analüüsime ka neid. aga mul on lisaküsimus veel, lihtne küsimus. mitmeaastases raamistikus te nimetate esimese projektina õhutranspordi, lennutranspordi haldamist. ja samas tuleb tõdeda, et ühtne Euroopa taevas, selle rakendamine liikmesriikides äh, ei äh, toiminud poliitilistel põhjustel ja kuidas on nüüd äh, praegused investeeringud seotud komisjoni ettepanekuga? uue ettepanekuga Euroopa ühtse taeva kohta. kas need investeeringud on kooskõlas teise ettepanekuga või on need investeeringud, mis tulenesid esimesest ettepanekust või seal ei olegi vastuolu ühtse Euroopa taeva üks ja kaks vahel? aitäh. ja proua Jala Sender, palun. aitäh, härra esimees suur tänu komisjonile selle info eest. mis on seotud ka selle viimase konkursi vooruga kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. tahaksin küsida ühte asja. Te ütlesite, et pärast suve tulete veel uue programmiga välja. milline see saab siis täpselt olema, võib-olla kirjeldate natukene? teiseks kui oleks olnud rohkem raha, kui palju rohkem projekte oleks olnud vastuvõetavad, kui palju oleks rohkem olnud nende jaoks raha ka vaja? võib-olla oli seal projekte, mis ei olnud vastuvõetavad, sest neil ei olnud mingisugust euroopalikku lisandväärtust, aga kui seal oli projekte, millel oli Euroopa lisandväärtus, kas, kas ne-, selliseid ka tagasi lükati, sest ei olnud lihtsalt piisavalt raha? sellised, selline info aitaks meid ka kokkuvõtteks. kas selle konkursi puhul kas on kinnitatud ka projekte selles aastases tegevuskavas, mis kanduksid üle edasi ka järgmisesse TNT ka äh, programmi? ehk siis kas on, on võimalik selliseid vanast programmist üle kanda projekte uude programmi? meil on mõningad riiklikud tegevuskavad, mis on ilmselgelt vastuolulised Euroopa ühendamise rahastuga üritame me rahastamist parandada, kuidas aga äh, rahastada neid projekte, mis on tegelikult Euroopa ühendamise rahastuga vastuolus? Měl ähm, bych jenom dva takové dotazy. První. härra Koltšik. suur tänu, mul on kaks lühikest küsimust. kõigepealt. härra Pakel, te kindlasti olete tähele pannud, et ühtegi Kesk-Euroopa projekti ei ole, kui välja arvata üks, see põhja-lõuna suuna projekt. samas teistes Euroopa piirkondades on kümneid projekte, mis on heaks kiidetud. asi on läinud nii kaugele, et Kesk-Euroopa riikide valitsused ei soovi enam kandideeridagi. seega ei ole ka neil väga palju projekte, mis on tagasi lükatud, see oli esimene küsimus. teiseks kui kaugele oleme me jõudnud transpordiplokkide kombineerimisega. on ju see Kesk-Euroopa plokk näiteks, aga sellega on seotud paljud probleemid, sest seal tegelikult ei toimu mitte midagi. vastu võeti konventsioon ühisest lennu öö, äh, öö, äh, transpordist keskmisel kõrgusel, aga Austria ei suutnud leida piisavalt raha selle jaoks ja nüüd jäeti see öö, äh, maha siis on meil kolm muud projekti, ühtne Euroopa taevas, Cezanne'i programm ähm, ja Kesk-Euroopa plokk. mis Kesk-Euroopaga siis kokkuvõtteks saab? härra Kramer. ja, ich hab äh, gerade kurz mal hier durchgeguckt. ja ma vaatasin siin lühidalt äh, dokumendid läbi lehekülg seitsekümmend üheksa, seal räägitakse uuest liinist tavalae Kahotai vahel Kreekas ja me teame, et Kreeka on äh, sulgenud äh, kõik piiriülesed äh, ühendused, olgugi et need on Euroopa rahadega ehitatud. ja kui on suletud, siis ju ei sõida seal midagi me ei peaks ainult äh, eitama ja uurimusi tegema ja inseneribüroodele tööd andma, vaid me peame tagama, et lõpuks meil ka midagi kasutada oleks võimalik. ja teiseks, me oleme rääkinud äh, Lyoni Torino liinist. Äh, kontrollikoda ütles, et see läheb maksma kakskümmend kuus miljardit, Prantsusmaal tehti uurimus, mis ütles, et see on liiga kallis, aga mitmed teised projektid, ka tunneliprojektid näiteks Itaalias on nüüd äh, peatatud ja Lyoni Torino projekt äh, nüüd aastani kaks tuhat kolmkümmend edasi ei liigu. kas äh, nüüd ongi nii täpselt otsustatud ja kuhu rahad suunatakse, kas eelistatakse teisi projekti, teisi projekte? sõnastuses on kõik äh, väga suuremeelsed, tehakse suuri sõnu, aga praktikas, mis siis saab? me ei soovi uurimusi selle kohta, et järgmise kolmekümne aasta jooksul ei realiseerita ühte või teist projekti. me soovime uurimusi, mis äh, ütlevad, et on võimalik realiseerida projekti. me soovime tulemust ja seda mitte paberil ja fantaasias, vaid äh, reaalselt soovime projekte edendada. aitäh! härra Ertug, palun. suur tänu, härra Riki, kolleegid. kõigepealt TNT ähm, agentuur tõepoolest seekord on välja otsitud väga huvitavad äh, projektid äh, saja kolmekümne neljast äh, valiti välja kaheksakümmend üheksa ja minu arvates on väga positiivne see, et äh, esile on tõstetud kõige olulisemaid äh, raskuspunkte, panustatakse raudteele ja siselaevatranspordile ja nutikate transpordisüsteemide arendamisele see on meie arvates äh, õige suund ja tulevikku vaadates äh, ka õige valik. lisaks äh, sooviksin öelda, et kui me juba tulevikku vaatame, siis surve läheb järjest suuremaks, kümme miljardit on eraldatud ühtekuuluvusriikidele ja me peame tulevikus lähtuma sellest, et meil peab olema rohkem läbipaistvust, et kõike õigustada, ma arvan, et tulevikus me peame selles osas olema veelgi ambitsioonikamad. komisjon võiks äh, mõelda sellele, et paremini põhjendada projektide valimist, tuua selgemalt välja, et miks on konkreetse projekti kasuks otsustatud, sellepärast et kui surve läheb veelgi suuremaks, siis tekib konkurents erinevate projektide vahel, millele rahastamist taotletakse ja seetõttu oleks mõttekas ja tark kui äh, põhjendus oleks selge. mul on ka omalt poolt äh, konkreetne küsimus Euroopa Komisjonile. see puudutab projekti kolmteist null kuuskümmend kuus. see räägib äh, kolme koma seitsmest miljonist eurost, mis tuleks eraldada Nissan Motor nimelisele firmale et kaasrahastada viiekümne protsendiga elektriautode laadimisjaamu, puudutab ka Ühendkuningriiki ja Iirimaad ja siinkohal ma tahaksin küsida, et kas Euroopa Liidu kaasrahastamismäär viiskümmend protsenti on äh, tõesti vajalik, et üles ehitada riiklikku laadimisvõrku, seda esiteks ja teiseks mis on nüüd äh, keskendunud äh, laadimisjaamadele, mille puhul on tegemist äh, multistandardlaadimisega ehk siis mõlemaid pistikuid saab seal kasutada. ja komisjon soovib edendada ainult ühe pistiku variandi kasutamist, et ei tekiks ähm, segadust. aga minu jaoks on siin äh, just see lähenemine arusaamatu ja palun selle kohta rohkem infot. ja projekt äh, Swiftly Green, sellest me ei saanud eriti aru, ka mu assistendid ei saanud aru. nii et äh, tahaksin äh, teada, mis projektiga on tegemist, mille jaoks äh, raha eraldatakse. ja see olekski minu poolt kõik, aitäh! Mrs Meissner. jaa, proua Meissner, palun. suur tänu. päris palju äh, küsimusi on esitatud, teen lühemalt. õige on see, et me peame loomulikult äh, läbi vaatama kõik, äh, mis on uurimused, mis on projektid. härra Kraamer rääkis uurimustest mina keskendun eelkõige projektidele, kuna ma olen Põhja-Saksamaalt pärit siis äh, mind huvitavad just äh, mereprojektid, millele raha eraldatakse, näiteks äh, vedelgaas, ja samuti Helsingi-Tallinna ühendus. põhimõtteliselt on eelistatud neid projekte, kus äh, on kaasrahastamine tagatud ja kus realiseerumine on suhteliselt kindel ja seda me soovisimegi, me ei soovi, et oleks pidevalt äh, ehitustandrid, vaid me soovime, et äh, projektid ka teostuksid. kas ma olen õigesti aru saanud? Dominik, palun. ja lühidalt me räägime siin äh, aastaprogrammidest ja siis te rääkisite veel koridoridest. härra Ertug on mitmetel mainitud teemadel raportöör. niisiis, äh, kui nüüd rääkida koridoridest äh, ja nende rahastamisest siis meil tuleb äh, säilitada ühilduvus äh, suunistega, siia muudatusi sisse ei tule. aga komisjon kindlasti vastab ka Mathieu äh, konkreetsetele küsimustele. igal juhul oluline on see, et me ei seoks lahti seda, mida komisjon on juba otsustanud. suur tänu! üks äh, raskusi seoses äh, nende materjalide laialijagamisega on äh, see, et neid ei saa niimoodi kiiresti läbi vaadata, nii et järgmine kord, kui te tulete sellise paksu dokumendiga, siis ähm, saatke neid natukene pikemalt ette kui te hakkasite jagama välja neid pakse äh, dokumendimappe, siis äh, mul juba tuli hirm peale. härra Paki, palun um,. Mean... aitäh. mis puudutab konkreetseid projekte, üritan vastata enamikele küsimustele, mis tuli, üritan vastata neile lühidalt, aga kindlasti oleme me olemas, eh, et anda lisainformatsiooni lisaks nendele lühikestele projektikirjeldustele, mis on kättesaadavad eh, selles otsu-, valikuotsuses. nii et eh, kui on küsimusi projektide kohta, mis heaks kiideti või mitte, kui liikmed leiavad, et neil on vaja veel taustainformatsiooni, siis loomulikult see informatsioon agentuurilt ka kohe tuleb. nüüd küsimused, nii nagu nad esitati ja aitäh, Dominic Riquet Äh, selle äh, te, te küsimuse eest. Äh, seda metodoloogiat on siin valiku käigus väga täpselt järgitud. see reastamisülesanne on äärmiselt täpselt jälgitud, me oleme siin äh, siia lisanud lisakoridore ja see puudutab eh, kõiki liikmesriike, mingisuguseid erandeid ei ole, kõik liikmesriigid on süstemaatiliselt kaetud ja eh, kõikide uute koridoride puhul on nüüd eh, konkreetne ajastus paigas aastate kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat kakskümmend vahel. järk-järguline lähenemine, et tagada, et töökoormus nende koridoride loomisel on hallatav, eriti nendes liikmesriikides, kus on märkimisväärne hulk lisakoridore, mida nad peavad oma territooriumil koordineerima. erandeid ei ole. see oli küsimus, mida te esitate, jah, eelmises etapis oli see keeruline küsimus ja kolmepoolsete läbirääkimiste käigus ütles parlament selgelt, et mingit erandit ei tohi olla, kõik liikmesriigid on nüüd kaetud ja on kuupäevad paigas ka nende koridoride kohta. loomulikult see äh, harjutus ei puuduta määrust, see puudutab lisa, seab sisse lisakoridore ja see, kuidas need koridori äh, hallatakse, on äh, ikkagi endiselt koridori määruse otsustada, mida selle harjutuse käigus ei muudetud. ühtne Euroopa taevas, koostati tööprogramm ning seetõttu ettepaneku suunised äh, koostati enne kui siin Ühtne Euroopa taevas kaks eh, esile kerkis, nii et see on ühega vastavuses. nii et äh, ilmselt on mõningaid äh, vastuolusid uue lähenemisega, aga selle juurde pean, pean tagasi tulema pärast seda, kui siia on panustanud ka minu äh, kolleegid, kes tegelevad õhutranspordi direktiiviga. ma arvan, et äh, kõik plokid saavad kasu TNT toetusest äh, aga mis puudutab konkreetset toetust äh, Kesk-Euroopa õhuruumi plokiga, siis selle juurde tulen tagasi, kui ma olen saanud veidi rohkem informatsiooni oma kolleegidelt. summad, äh, mis ei olnud siin ja see ületellimine, need äh, arvud mitme aasta programmi puhul on märkimisväärsed, meil oli üks koma kolm miljardit põhimõtteliselt kättesaadav, taotlusi tuli viie koma seitsme miljardi väärtuses ja pärast välishindamist, mis säilitas ainult küpsed projektid, mis on relevantsed. TNT puhul oli meil endiselt neli koma kolm miljardit eurot taotlusi, nii et need olid head TNT projektid ja me, ja meie eelarve oli üks koma kolm. nii et me pidime loobuma kolmest miljardist kaasrahastusest, sest et eelarvet ei olnud. Need arvud on veidi väiksemad iga aasta tööprogrammi puhul, kus see ületellimus oli palju väiksem ja päris äh, äh, välist hindamist äh, jõudsime me enam-vähem eelarve raamides, nii et just see mitmeaastane programm oli see, kus oli ületellimus suur ja, ja seda eelarvet ei olnud siis, kui need taotlused aset leidsid ja seda ei saanud kasutada selle lõhe vähendamiseks, vahepeal on kak-, paarsada miljonit eurot, mis muutuvad kättesaadavaks selle tõttu, et äh, olemasolevaid projekte on väga rangelt hallatud. see on ka vastus Michael Krammerile, kui projekt venib, nagu me oleme siin komisjonis korduvalt arutanud ja neid tegevusi, mida peaks tegema, ei saa ajakava järgi äh, toime panna, siis äh, see raha jõuab programmi tagasi ja Äh, niimoodi juhtub ka mõningate projektidega pärast suve ja see annab ehk veidi hingamisruumi TNT äh, ja Euroopa ühendamise rahastu vahel. uutes liikmesriikides on väga vähe äh, tugevaid projekte, see on fakt ja see on tuntud fakt ka TNT programmist. põhjus selleks on selge, sest et kaasrahastusmäärad on lihtsalt liiga madalad selleks, et Äh, võimud saaksid valida TNT programmid, mitte aga Ühtekuuluvusfondi. nii et nad kasutavad äh, Ühtekuuluvusfondi, kus on märkimisväärne kaasrahastusmäär ja seetõttu parlament komisjoni ettepaneku alusel CEF-i jaoks on loonud nüüd selle kümnemiljardise akna Euroopa Ühenduse rahastust, kus rahastus tuleb äh, ühtekuuluvusfondist ja kus siis ka kaasrahastusmäär on ühtekuuluvusfondi oma, mis tähendab seda, et Euroopa ühendamise rahastu saab toetada TNT programme TNT raamistikus kõiki, kõigis kaheksa, kahekümne kaheksas liikmesriigis. mis puudutab äh, uuringuid ja töid, nüüd on meil äh, vähem kui kolmandik eelarve mõttes äh, uuringuid. siin on see veidi eksitav element, sest et uuringud võivad muidugi olla ka pilootprojektid õigusterminoloogiat silmas pidades, mis on TNT programmis, nii et see kakskümmend, kakskümmend viis protsenti uuringuid eh, ei ole paber. Eh, väga harva on see paber. üldiselt on tegemist ennetava tööga või pilootprojektiga, näiteks meremaanteede puhul, aga see ei tähenda, et me ei peaks tagama, et kui rahastatakse uuringuid kui selliseid, siis seda tehakse kontekstis, kus on usaldusväärne äh, väljavaade ka, et sellest tulenevad hiljem mingisugused tööd, ma tahaksin rääkida äh, sellest Kreeka projektist, mida te mainisite, lihtsalt äh, tagada, et selline asi on selge jah, tugev fookus, nii nagu on ka varasemate programmide puhul on, mis puudutab jätkusuutlikke transpordivahendeid, äh, sadamad, raudtee, veeteed ja nii edasi, nii iga-aastases kui mitmeaastases programmis, aga see on nende valikute tüüpiline iseloomujoon ja see on ka see, mille jaoks liikmesriigid TEN-T programmi kasutavad. ja nüüd lõpetuseks innovatsiooniprojekt Ühendkuningriigis äh, ma arvan, et ei ole mitmeid erinevaid pistikuid, aga seda pean kontrollima, aga peamiselt on projekt selles, et äh, me peame näitama, et selline kasutamine on mõistlik ja seetõttu kaasrahastus isegi tööstuse puhul viiskümmend protsenti on õigustatud ja õppetunnid, mille me siit saame, on siis kättesaadavad. Äh, ja Swiftly Green, see on üks äh, pilootprojekt, mis puudutab tuleviku tuumvõrgustiku koridore Äh, keskendud, parlament äh, keskendus äh, jätkusuutlikule rohelisele transpordile nendes koridorides ja see Swiftly Green piloot näitab, kuidas on seda võimalik siis kõikides tuumikvõrkkoridorides rakendada. ja jällegi, härra esimees, me oleme kättesaadavad, kui te soovite saada lisainformatsiooni konkreetsemate projektide puhul, kui on parlamendiliikmeid, kelle jaoks see kasulik on. aitäh selle eest. kas ma tohin nüüd jätkata kinnise koosolekuga? inimesed, kes siin olema ei peaks, kas te palun lahkute? annan selleks hetke aega.